ülemkogu presidenti härra Tuski, annan talle ka kohe sõna, palun. Danke. president, members of the lugupeetud Euroopa Parlamendi president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, viimane Euroopa Ülemkogu oli äh, kõige raskem minu tööaja jooksul, ehkki me jõudsime ühise järelduseni, on äh, tõelised ülesanded meil veel ees, sellepärast Ühendkuningriigi rahvahääletus selle üle, kas Ühendkuningriik jääb või ei jää Euroopa Liidu liikmeks. ainult Briti rahvas saab selle üle otsustada ja Briti rahvas otsustab. meie omalt poolt saime teha seda, et leppisime kokku uutes tingimustes Ühendkuningriigi jaoks Euroopa Liidu sees ja tegime seda üheskoos Euroopa ühe, Ühendkuningriigiga. kakskümmend kaheksa riigipead ja valitsusjuhti võtsid ühehäälselt vastu õiguslikult siduva kokkuleppe Ühendkuningriigi jaoks Euroopa Liidu liikmesusega seoses. see otsus mis puudutab uut kokkulepet, on aluslepingutega kooskõlas ning seda ei saa Euroopa Kohus tühistada. aga see jõustub ainult siis, kui Briti rahvas hääletab Euroopa Liidu liikmeks jäämise poolt. kui nad otsustavad lahkuda, siis äh, kokkulepe kaotab kehtivuse. oleme leppinud kõiges kokku nii, et äh, Euroopa Liidu põhiväärtused ohtu ei satu. nagu näiteks vaba liikumise põhimõte, mittediskrimineerimise põhimõte. ning äh, oleme teinud seda nii, et me ei seaks ohtu majandus- ja rahaliidu tulevikku. kui mul oleks olnud selles vähimaidki kahtlusi, ei oleks ma sellise kokkuleppe ettepanekut iial teinud. hoolimata sellest, et protsess oli raske, ei äh, lahkunud äh, liidrid läbirääkimiste laua tagant, sellepärast me teadsime, mis on mängus. teadsime, et mängus on see, kas Ühendkuningriik jääb Euroopa Liitu ning äh, milline on Euroopa poliitika tulevik ning siinkohal tahaksin avaldada siirast tänu Euroopa Komisjoni president Junckerile ning tema kogu meeskonnale, kellega tegime tihedat koostööd külg külje kõrval kogu selle protsessi käigus. tahaksin tänada ka Euroopa Parlamendi läbirääkijaid, kes läbirääkimiste protsessis osalesid ning kes töötasid väga tõhusalt ning saavutasid oma eesmärke. olen veendunud, et me peame sellesse protsessi kaasama Euroopa Parlamendi täiel määral mul on alati meeles läbirääkimised president Schulzi ja fraktsiooni ja liidri Verhofstadti kalliste kolleegide Valteri ja Brokiga. tänu teile oli meil võimalik aus-, austada Euroopa Liidu huvisid, huvisid tervikuna. ilma teie abita ei oleks see kokkulepe olnud võimalik. suur tänu teile selle eest! Euroopa Liit austab Briti rahva otsust. kui enamus otsustab lahkumise kasuks, siis nii see läheb. ja Euroopa on alatiseks muutunud. ja muutunud halvemuse poole. see on minu isiklik arvamus. peaminister Cameron ütles Briti alamkojas esmaspäeval, et praegu pole aega hakata läänt lõhestama olen temaga täiesti nõus. Is... ja seetõttu andsin endast parima, et sellist arengut ära hoida. aga teisest küljest, kui Ühendkuningriik otsustab jääda, loodan, et parlament aitab tagada, et kokkulepe Äh, muutub äh, õigusaktideks ning jõustub. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, räägiksin nüüd rändekriisist. Euroopa liidrid leppisid kokku, et meie ühine tegevuskava Türgiga jääb prioriteediks, nüüd me peame andma endast parima selleks, et see osutuks edukaks. see tähendab seda, et need suured rändajate arvud, mille tunnistajateks me endiselt oleme, peavad vähenema ja kiiresti, seetõttu otsustasime korraldada seitsmendal märtsil Türgiga erikohtumise. riigijuhtide, valitsusjuhtide arutelud, arutelude eesmärgiks oli konsensuse saavutamine kriisi tingimustes me ei peaks erinevate plaanide äh, võitlust korraldama, A, B, C, ei peaks omavahel konkureerima, see tekitab ainult lõhesid Euroopas, ilma et me jõuaksime lahendusele sammukestki lähemale. selle asemel peame erinevate lähenemiste sünteesi suunas liikuma. ühtegi alternatiivi ei ole kõikehõlmavale Euroopa plaanile. teiseks Euroopa reaktsioon ei sõltu ainult Brüsseli otsustest. Euroopa reaktsioon hõlmab, mis veelgi tähtsam, pealinnades langetatud otsuseid ning seda tuleb arvestada. aga samal ajal peaksime püüdlema selle poole, et nende otsuste kooskõlastamine, koordineerimine oleks parem. Euroopa Liit on siin selleks, et me kõik saaksime koostööd teha. ja lõpetuseks, me peame austama neid eeskirju, neid seadusi, mille oleme ühiselt vastu võtnud see puudutab nii ümberpaigutamise otsust kui ka vajadust järk-järgult tagasi pöörduda selle olukorra juurde, kus kõik Schengeni liikmed äh, Schengeni eeskirjadest, piirieeskirjadest täiel määral ringi kinni peavad. Schengen tuleb taastada, see läheb meile palju raha maksma, see võtab aega, see nõuab poliitilisi pingutusi, tõsi, ja on riike, kes ei ole selle väljakutse kõrgusel aga Euroopa on äh, kohal, et neid riike aidata. me peame Schengenisse investeerima, mitte Schengeni kokkuvarisemisse. Schengeni tulevik on üks tähtsamaid teemasid, mida käsitlevad seitsmendal märtsil riigijuhid samuti rõhutasid riigijuhid, et oluline on jätkata humanitaarabi Süüriasse ja Süüria pagulastele kogu selles piirkonnas. tervitasime doonorite konverentsi Londonis, kus Euroopa oli kahe kolmandiku lubaduste andja. kolm koma kolm miljardit eurot on eraldatud kahe tuhande kuueteistkümneks aastaks, kolm miljardit eurot on antud Türgis paiknevatele pagulastele see ei ole ainult Euroopa ülesanne, nii et seetõttu jätkan selle nimel töötamist, et kriisile reageeritakse maailma tasandil ka G7 ja G20 kohtumisel. tahaksin pöörduda teie poole palvega, me ei saa lihtsalt istuda käed rüpes ja oodata, mis juhtuma hakkab. praegu on Euroopa ajaloo kõige ohtlikum aeg. peame tegutsema tulemuste nimel jään lootma teie toetusele. aitäh! suur tänu, ülemkogu president ja nüüd on sõna komisjoni president härra Junckeril. lugupeetud härra president. koos oma äh, Briti sõpradega toimus meil arutelu, mis oli raske ja aeganõudev läbirääkimised olid rasked, aga lõppkokkuvõttes õnnestus meil ühiselt kahekümne kaheksa liikmesriigiga ja Ühendkuningriigiga näidata, et Euroopa suudab otsuseid langetada isegi siis, kui otsus äh, on raske ja olukord on raske. tahaksin siinkohal tänada äh, ülemkogu presidenti Donald Tuski, kes väga tõhusalt ja sõbralikult on olnud komisjonile abiks kogu selle protsessi käigus elegantselt, osavalt ning suur tänu ka president Schulzile ning parlamendi šerpadele, ilma kelleta ja ilma kelle inspiratsioonita ei oleks seda tulemust saavutatud ja see tulemus ei oleks olnud selline, nagu see on. oleme saavutanud Ühendkuningriigiga kokkuleppe peaminister, Ühendkuningriigi peaminister saavutas äh, kõik, mis tal oli võimalik saavutada. ja liikmesriigid andsid äh, nii palju, kui neil oli võimalik anda. ühesõnaga, kokkulepe Ühendkuningriigiga on õigle, tasakaalus äh, ning võtab ausse Euroopa Liidu aluspõhimõtteid ning muresid ning ka, ka Ühendkuningriigi muresid ma loodan, et Ühendkuningriigi rahvas, kes on ajaloo vältel näidanud oma julgust, oma arukust, ütlevad jah sellele kokkuleppele, mille oleme saavutanud Ühendkuningriigiga. kui äh, Briti rahvas kiidab heaks meie kokkuleppe, esitab äh, komisjon kohe õigusloomelised ettepanekud, äh, nende eelnõud äh, parlamendile ja nõukogule lähtuvalt sellest kokkuleppest, mille me Ühendkuningriigiga saavutasime. ja me rääkisime ülemkogul ka rändest ja põgenike küsimusest ülemkogu kinnitas seda, mida on varem põhimõtteliselt otsustanud nõukogu. ja nüüd on oluline see, et need otsused tõepoolest ka adekvaatselt ellu rakendataks. seitsmendal märtsil äh, toimub taas ülemkogu äh, ning me püüame siis äh, koostöös meie Türgi kolleegidega leida viise kuidas tagada see, et Schengeni protokollist peetaks ka edaspidi kinni? Euroopa Liit ja Ülemkogu on selgelt rõhutanud, et me peame leidma üle-euroopalise lahenduse põgenike probleemile. kui iga liikmesriik tegutseb üksi, siis see takistab meid vaid. praegu on komisjon pidamas õiguslikku vaidlust Austriaga. Austria on riik, mida ma väga armastan nii et see äh, päris kindlasti ei ole tegemist äh, mingisuguse, äh, mingisuguse mm, lahinguga, võitlusega just Austria vastu. me püüame pidada läbirääkimisi oma Austria kolleegidega ja ma usun, et me jõuame ka kokkuleppele. aitäh, härra president! suur tänu ja sõna on nüüd Rahvapartei esimehel äh, härra Veberil fraktsiooni nimel. lugupeetud president, lugupeetud kolleegid. olukord Euroopas on praegu väga keeruline. Ukrainas, Süürias, Liibüas äh, toimub sõna, sõda. Putini näol on meie kõrval partner, kes, äh, keda huvitab vaid natsionalism, meil on äh, Äh, majanduslikud raskused, meil on noored inimesed, kes kaotavad oma tulevikuperspektiivi. kui vaadata seda olukorda, siis on ausalt öelda raske näha, kas see küsimus, mida, mida küsi-, mida käsitleti ülemkogu viimasel äh, tippkohtumisel ähm, ehk siis Londoni finants ähm, äh, finantsturud äh, ning äh, lastetoetused, kas need on tõesti kõige olulisemad? me peame seadma prioriteedid õigesti, jah, muidugi need on teemad, mida olime sunnitud arutama, sest et britid on esitanud oma nõudmised, äh, Ühendkuningriigil on teatavad nõudmised ja on hea, et me oleme teatud äh, lahenduse ka äh, saavutanud, me oleme kokkuleppele jõudnud, David Cameron võitles ja suutis ka äh, oma kodanikele koju viia tulemuse. meie fraktsioon põhimõtteliselt toetab ähm, neid tulemusi ning kui Ühendkuningriik, Ühendkuningriigi rahvas otsustab jääda äh, Euroopa Liitu, siis äh, meie fraktsioon kindlasti püüab teha head koostööd, et need tulemused ka ellu rakendataks. me peame austama neid tulemusi ja need inimesed, kes loodavad, et äh, hiljem on veel võimalik pidada läbirääkimisi ja saavutada veelgi parem tehing nii-öelda, neile tuleb öelda, et äh, läbirääkimised on lõppenud ja vähemalt meie fraktsiooni seisukohast äh, teisi ega kolmandaid läbirääkimisi enam ei järgne. kolleegid, pärast neid läbirääkimisi muidugi mõned isikud üritavad siin äh, tõde väänada, Nigel Farage mm, mm, siis on äh, seadnud äh, kahtluse alla selle, kas äh, kas tõepoolest on brittidel vaja Euroopa Liidu, aga miks siis on ähm, sellistel riikidel nagu Iirimaa või, või Saksamaa äh, majanduskasv, miks äh, soovivad ka kolmandad äh, riigid, et, et Ühendkuningriik jääks Euroopa Liitu, samuti mis puudutab välisvõitlejaid, siis ainult tänu Europolile üleüldse on võimalik nendega tegeleda, ka Europoli direktor on öelnud, et kui Ühendkuningriik väljub Euroopa Liidust, siis see tekitab suured julgeolekuriskid sellele riigile ja veel, kolleegid, kes tegelikult rõõmustab selle üle, kui britid otsustavad lahkuda Euroopa Liidust? Putin ja terroristid on need, kes selle üle rõõmustavad, sest et neil on siis lihtsam ähm, jätkata oma tegevusi, nad, neil on kergem lõhestada Euroopat, meie julgeolekut õõnestada ja sellepärast meie saame esitada kutse Briti kodanikele, et püüame saada hakkama koos me elame väga ebakindlatel aegadel ja me kõik ju peame nägema, mis on tegelikult mõistlik. lõhestatud Euroopa on nõrgem ja lõhestatud Euroopal on raskem neile väljakutsetele vastu astuda ja sellepärast äh, ütlen äh, Briti kodanikele, püüame ka tulevikus koos sellega toime tulla. ja äh, head kolleegid, veel rände kohta, mida ähm, saab siin veel teha? komisjoni president ütles, et see, mis on kokku lepitud, see leidis kinnitust, see on muidugi hea, aga paraku näeme väga palju isekust, väga palju egoismi liikmesriikidelt ja ka poliitilistelt perekondadelt kõigi eh, parteide poolt, seda tahan ka öelda, ja kui ma seda näen, siis eh, siis oluline on see, et me pühenduksime sellele, et me lubaksime, et me püüdleme selle poole, eh, et Euroopa piirid oleksid tugevad ja need inimesed, kes näiteks Alepose on põgenenud pommidest, Vene pommide eest, et me neid inimesi Süüri ja Türgi piirile äh, ei jätaks. et me ei ütleks Türgile ühest küljest, et nad avaksid äh, oma piiri, et põgenikud saaksid tulla Türgisse, samas me sulgeme piiri Kreekasse. see ei vasta äh, meie humanitaarsetele äh, kohustustele. on piisavalt kaua räägitud, on aeg tegutseda ja lõpuks, härra president, Bertelsmanni sihtasutus äh, äh, avalikustas mõni päev tagasi ühe representatiivse küsitluse, kus küsitleti mitte poliitikuid, vaid kodanikke ning Äh, kodanikud andsid meile kaks ülesand. esiteks, seitsekümmend üks protsenti eurooplastest soovivad, et säiliks äh, vaba äh, reisimise võimalus meie kontinendil, muideks kuuskümmend protsenti brittidest soovib seda ja seitsekümmend üheksa protsenti eurooplastest soovib, et me põgenikke aitaksime. Euroopa kodanikud on vahel targemad kui nii mõnigi poliitik. aitäh! härra Weber, kolleeg Kaave soovib teile esitada küsimuse, olete valmis vastama? palun, härra Kaave. aitäh, härra Weber. palun korrake seda, mida te just ütlesite, et need äh, läbirääkimised, et mingeid uusi enam ei tule meil Ühendkuningriigis on tegelikult poliitikaid, kes üritavad valijatele selgeks teha, et äh, äh kui tuleb referendum, et siis pärast seda on võimalik uuesti läbi rääkida, nii et öelge nüüd selgelt Ühendkuningriigi kodanikele, et mingeid uusi läbirääkimisi ei tule, et läbirääkimised on lõppenud äh, pärast seda, kui referendum on läbi. Wenn Sie eine, wenn Sie eine Klarstellung kui te soovite selgitust selle kohta, mida ma juba ütlesin, jah, ma ütlesin seda juba ühe korra, ettepanek on teile esitatud, see on pakkumine mõlemale poolele ja muide kompromissi puhul on nii, et mõlemad peavad natukene järele andma. see on ju tegelikult kompromissi sisu ja täpselt niimoodi tuleks seda ka näha mõlemad pooled pingutasid, ettepanek on hea, see on esitatud, see on Euroopa pakkumine Briti kodanikele ja me loodame, et David Cameron ja kõik ülejäänud, kes teevad reklaami ühisele tulevikule, suudavad kodanikega veenda ja kui te ütlete ei, siis mingeid uusi läbirääkimisi enam ei tule. aitäh! aitäh ja nüüd sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab sõna härra Pitella, palun. aitäh, härra president, mina ütlen enda fraktsiooni nimel väga selgelt, et Ühendkuningriik peab jääma Euroopa Liitu, mitte ainult sellepärast, et see oleks pragmaatiline, va-, me kõik ju teame, et äh, võimalik Ühendkuningriigi äh, lahkumine äh, oleks tegelikult hüpe tundmatusse ja sellel oleks katastroofilised tagajärjed nii Euroopa kui ka Ühendkuningriigi jaoks. Euroopa Liit ei ole mõistuse abielu. Ühendkuningriik peab jääma Euroopa Liitu, sest ta on osa Euroopast. nii meil kui ka Ühendkuningriigil on ühine ajalugu, ühised kogemused ja ilma Londonita, ilma Ühendkuningriigita ei oleks Euroopa enam see, mis ta on praegu reedel saavutati kokkulepe, suur tänu kõigile, kes aitasid seda saavutada, president Schulz, president Juncker, ülemkogu president. aga sinna juurde tuleb lisada veel ka seda, et me ei ole nõus sellega, et meid võetakse pantvangi. et Briti konservatiivid võtavad meid lihtsalt pantvangi ei saa olla nii, et ähm, Euroopa on oma ajaloo kõige sügavamas kriisis ja siin hakatakse tülitsema üksikute pangandusliidu kokkuleppe artiklite üle. me räägime praegu põhimõtteliselt kodanike vaba liikumisest, siin öeldi ka, et vaba liikumist ei puudutata kuid on üks asi, milles ma ei ole väga veendunud, see puudutab sotsiaalseid küsimusi. kujutagem endale ette kahte noort inimest, kahte noort Euroopa kodanikku, äh, kes töötavad ähm, täpselt samal erialal. ja nüüd tekib siin oht, et sellepärast, et talle, et tal ei ole Ühendkuningriigi kodakondsust, on tal vähem õigusi äh, kui Ühendkuningriigi kodanikul. seda nimetatakse diskrimineerimiseks ma loodan, et äh, reaalsus näitab, et mul ei ole õigus, et komisjoni ettepanekud, mis tulevad pärast referendumit, näitavad ka, et mul ei ole õigus. minu jaoks on tegemist aga põhimõtetega, tegemist on küsimustega, mida tuleb väga ettevaatlikult käsitleda, sest see võib muidu endaga väga õudseid tagajärgi tuua. ning üheks põhimõtteks on see, et õiguste puhul ei tohi teha äh, vahet Euroopa erinevate Eh, liikmesriikide kodanike vahel. selle eest me võitleme. me võitleme ka selle eest, et eh, Ühendkuningriik jääks Euroopa Liidu rüppe. ainult Ühendkuningriigi kodanikel on õigus see otsus vastu võtta. ütlen seda austades neid ja arvestades sellega, et Ühendkuningriik on suurepäraseks rahu ja demokraatia eeskujuks kogu maailmas. rahu ja demokraatia on tegelikult Ühendkuningriigi DNA-ks. ja just nende põhimõtete e, eest võitlemiseks ei olegi mitte ühtegi paremat kohta kui Euroopa Liit. me peame üheskoos võitlema nende põhimõtete eest, me peame üheskoos hakkama saama praeguse aja suurte maailma probleemidega üleilmsete probleemidega, meil on väga palju probleeme rahastamisega, siin on väga palju üksindust ja kurbust ja siin on ühtsus kõige tähtsamaks ühendavaks jõuks. aitäh, härra Pitella. Äh, kolleeg Patten soovib teile küsimuse esitada. jah, okei okay,, härra Patten, jah. palun, härra Patten ilma mikrofonita räägitakse saalis. aitäh, president ja aitäh, härra Pitella. nüüd on minul vaja selgitusi, sest ma kuulasin, mida te ütlesite ja kui ma nüüd sain teist õigesti aru, siis mulle tundus, et te ütlesite, et diskrimineerimist sotsiaalsete õiguste puhul ei tohi olla. see kokkulepe, millega Cameron nüüd tagasi tuli, seal on kirjas, et lastetoetusi maksame me teatud inimestele vastavalt sellele tariifile, mis on nende koduriigis, see oleks diskrimineerimine ja mulle tundub, et te ütlesite midagi sellist nagu see, et me vaatame, mis saab siis, kui parlamendist on see ettepanek läbi läinud kas te tahate nüüd öelda, et see äh, parlamendist läbi läinud ettepanek on teistsugune kui see, mis on kokkuleppes või siis eelmine kõneleja ütles, et seda ei muudeta, kas te tahate nüüd öelda, et parlament muudab seda ettepanekut ja, ja kas tal on see õigus? Teie Euroopa Parlamendi saadikuna teate täpselt, milline see menetlus välja näeb. ma ei ole siin mitte midagi välja mõelnud kui britid otsustavad jääda Euroopa Liitu ja me loodame, et nad seda teevad, siis Euroopa Komisjon peab Euroopa Parlamendile kui kaasõigusloojale äh, äh, esitama rakendussätted ja siis me saame seda kõike kontrollida ja seda arutada. ükski maailma parlament ei saa eelnevalt äh, välja tulla tulemusega, mis ei ole teada. millised need meetmed on, seda me siis kontrollime ja teeme seda koostöövaimus ning me otse loomulikult soovime, et Ühendkuningriik jääks Euroopa Liitu. aitäh ja järgmisele ECR fraktsiooni nimel härra Fox, palun. suur tänu president, see kokkulepe, mis eelmisel nädalal saavutati, oli raske võitluse tulemus kõikidele osapooltele, paljud riigid tundsid muret, paljudel olid vastuväited, aga mul on väga hea meel, et nendest takistustest üle saime. selleks oli abitahe äh, ning Haribo äh, kommid ning äh, külaskäigud friikartulite putkadesse. saavutasime kokkuleppe, mis kinnitab Ühendkuningriigi eristaatuse riik, kes ei ole kunagi, ei liitu euroga, liit, kes kunagi ei, riik, kes kunagi ei liitunud Schengeniga, riik, kes ei soovinud olla üks osa Euroopa poliitilise projekti kõigist osadest. me laseme elada ja elame edasi. Ühendkuningriik mängib aktiivset rolli Euroopa Liidus ilma, et oleks mingisugust diskrimineerimist valdkondades, kus me soovime ohjad hoida meie riigi enda käes. Euroopa konservatiivid ja reformistid tervitavad seda kokkulepet, nüüd saab Briti rahvas otsustada äh, nende uute tingimuste üle. lugupeetud daamid ja härrad, mina toetan kampaaniat Euroopa Liitu jäämise nimel rahu, rahu, härrad. minu argumentatsioon on selge ja lihtne. Briti majanduslik taastumine, eh, oh, ehkki see on hea, on siiski hablastel jalgadel ja mina ei tahaks eh, seda ohtu seada meid ühtsest turust lahku lüües. ja ma usun, et minu valijad tunnevad ennast turvalisemalt ja minu riik on turvalisem, kui me saame jätkata oma koostööd Euroopa partneritega. seal on head inimesed Äh, on häid inimesi, kes minuga nõus ei ole ja ma austan nende otsust ja kui Briti rahvas otsustab lahkuda, siis meie peame seda valikut austama ning ka siis asjad toimima panema. aga siin kojas on ka neid, kes ei austa teiste inimeste valikuid, me kuuleme, äh, kuidas nad oma häält tõstavad minu selja taga. Need, kes võrdlevad Euroopa Liitu Nõukogude Liiduga, mina arvan, et see on rumal ning solvav nendele, kes on tegelikult elanud kommunismi äh, rakke all sellepärast et erinevalt Nõukogude Liidust kõik riigid Euroopa Liidus on vabad lahkuma. härra Farage, see on suveräänsete rahvaste soov. Euroopa Liidu liikmeks olem-, olemine on valik ja konservatiivid austavad seda valikut. härra president, Briti valijad rakendavad oma suveräänset õigust. Nemad otsustavad, kas me jääme Euroopa Liitu või lahkume ja Ühendkuningriigis saame me nüüd äh, oodata võimalust äh, arutelude, arutelusid pidada sel teemal. Euroopa Liit aga peab keskenduma rändekriisi teemadele. Hollandi peaminister ütles, et meil on kuus kuni kaheksa nädalat selleks, et Schengen päästa. ta ütles seda viis nädalat tagasi. siin kojas ei tahaks me nagu leppida sellega, et rändekriis äh, Äh, sai hoogu juurde siis, kui äh, äh, proua Merkel ütles, et Saksamaa võtab inimesi vastu piiramatult. ta otsustas seda ühepoolselt ja kujutage ette nüüd, inimesed nüüd tulevadki, muidugi, piiramatult ja kui riigid nagu Ungari rakendavad eeskirju ning kaitsevad Schengeni riik, Schengeni piire, neid kritiseeritakse. kui teised riigid aga jällegi rikuvad eeskirju, siis nendele aplodeeritakse me ei saa seda kriisi lahendada enne, kui me kehtivaid eeskirju jõustama hakkame. me peame kaitsema Schengeni välispiiri, peame rakendama öö, kinnipidamise eeskirju, tagasisaatmise eeskirju ning öö, peame takistama seda, et majanduslikud öö, migrandid ning varjupaigataotlejad liiguvad vabalt Euroopa Liidus ringi, me peame öö, prioriteetsena kohtlema neid varjupaigataotlejad, kes on Liibanonis, Jordaanias, Türgis juba varjupaiga, pagulaste laagrites, peame pakkuma neile humanitaarabi ning äh, peavarju. kas pole mitte äh, vale see, et Euroopa Liit eelistab neid, äh, kes tulevad meie piirist üle, neid, kes on juba ÜRO varjupaiga ta-, taotleja staatuse saanud. kutsun teid üles tellima Äh, Maison Antoine'ist äh, üüratutes kogustes äh, friikartuleid ning et seetõttu saaksid riigijuhid ja valitsusjuhid lõpuks ometi töö ära teha. härra Fox, saadik Koobet soovib teile küsimuse esitada. Koobet. palun, härra Koobet. mul on väga hea meel kuulda, kui härra Fox on öelnud, et nüüd ta siis on otsustanud äh, Äh, kampaaniat Euroopa Liidu jäämiseks toetama. me kõik teame, et tema erakond on lõhestunud selles küsimuses. mul oleks temale üks küsimus, kui lubate. kahekümnest Briti konservatiivsest Euroopa Parlamendi saa-, saadikust, kui paljud toetavad, nii nagu teie erakonna esimees, Euroopa Liitu jäämist ja kui paljud äh, ühinevad Äh, UKIP-i jõududega ning äh, soovivad ukse pauguga kinni virutada. härra president, kui härra Korbet tunneb nii suurt huvi minu kolleegide arvamuste vastu, siis küsigu neilt otse. sõda, sõna on nüüd ALDE fraktsiooni nimel härra Verhofstadt äärmiselt huvitav küsimus härra Colberti poolt sellegipoolest ning äh, ma arvan, et äh, ma võiksin omalt poolt siia juurde lisada näiteks härra Kamali. härra Verhofstadt, palun oodake üks hetk, teie kolleeg äh, Vula, proua Vula, kas teil on kodukorra kohta küsimus? jah, härra president, ma arvan, et me oleme siin Euroopa Parlamendis ja kui te Äh, annate võimaluse sinise kaardi küsimuste esitamiseks, mina tõstsin oma kaardi päris äh, ammu juba, siis peaksite andma võimaluse brittide ja teiste vahelisteks aruteludeks, mitte et meil tekiks siin ainult brittide vaheline arutelu, see võiks toimuda kuskil mujal. mulle tunduks, et huvitavam oleks minu pakutud lähenemine ja seetõttu tahaksin ka omalt poolt esitada ühe küsimuse härra Foxile. Liebe Frau Goulart, wir haben die Reg- lugupeetud proua Kular, meil on selline reegel, et äh, sinise kaardi küsimustele ähm, antakse äh, sinise kaardi küsimuse esitamiseks antakse võimalus kiiruse järgi, mitte rahvuse järgi. ma olen iga kord andnud sõna sellele, kes jõuab esimesena kaardi tõsta, välja arvatud härra Põnetipuhal, kes, kes veel äh, tõstis oma kaardi enne, kui kõneleja oli äh, oli ähm, lõpetanud. ja see on nii, kuidas te saate väita, et see pole nii, kolleeg? ma arvan, et mul on siin äh, parem ülevaade kui teil ja päris selgelt härra Koobed soovis esimesena sõna. kui teie oleksite olnud kiirem, siis oleksite teie ka sõna saanud ja nüüd äh, saab sõna teie fraktsiooni esimees härra Verhofstadt. aga nüüd jätkame siis härra Korbeti küsimuse teemal ja proua Gulaati küsimuse, Gulaari küsimuse teemal. Äh, härra Fox, teie miks teie siin räägite, miks mitte härra Kamal, paistab, et härra Kamal ei ole veel otsust langetanud ega ei tea, mida ta teha kavatseb. nii et ma arvan, et see oleks väga heaks vastuseks äh, härra Corbetti küsimusele, paremaks vastuseks kui see, et küsige nende liikmete enda käest, aga mul on hoopis teine teema, millest tahaksin rääkida. olen olnud nendes aruteludes algusest peale ja olen küsinud kogu aeg, miks see Briti kokkulepe on nii hädavajalik. ja ma võin teile öelda, et ma olen veendunud ühes. see kokkulepe ei puuduta Euroopat ja selle kokkuleppe eesmärgiks on tegelikult äh, konservatiivide tooride ühendamine olgem ausad nii see on mina ei tea võibolla rahvahääletuse tulemust ma ei tea kas äh, britid jäävad euroopa liidu või mitte aga ma olen kindel selles et igal juhul toorisid see äh, protsess küll ei ühenda see on selge see mida mina näen on põhimõtteliselt koerte kaklus pärast seda kui kokkulepe on saavutatud johnson esitab väljakutse david cameronile ja ma olen näinud ambitsioonikaid poliitik-, poliitikuid, mina isegi olen üks neist. aga Boris Johnson äh, võtab selle, annab selle duellile hoopis uue tähenduse. hoopis uue tähenduse. sellepärast, et tema on Londoni linnapea, kes on äh, hakanud tegutsema kodanike huvide vastu, Londoni kodanike huvide vastu, ainult isiklike ambitsioonide nimel ja sugugi mitte sellepärast, et Euroopa ja, ja Ühendkuningriik paremaks muutuksid, täitsa hullumeelne lugu see on üsna haletsusväärne. ja see on äh, isegi haletsusväärne äh, Ühendkuningriigi seisukohast. no, naelsterlingi tõesti, Ühendkuningriigi ühtsus on ohtu sattunud ja Ameerika kallid kaimud ütlevad, et lõpetage ometi, äh, me ei sõlmi teiega kaubanduskokkulepet, kui te liidust väljas olete. nii see on, erisuhe Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide vahel ei ole nii eriline, kui võis arvata. nii et mul oleks üks nõuanne neile, kes selles arutelus nüüd Ühendkuningriigis osalevad. ärge arvake, et pärast ei vastust võite tagasi tulla läbirääkimiste laua taha. ma tean, et mõned arvavad, et nii see on ja ütlevad, ah, Euroopas nii on kui korra olete rahvahääletusel ei öelnud, siis kutsutakse teid rah-, läbirääkimiste laua taha tagasi nagu Iirimaa, nagu Taani, nii nagu Prantsusmaa põhiseaduse ja, ja Hollandi hääletuse järel, aga siis olid asjad hoopis teised, siis me rääkisime aluslepingust. aga nüüd me räägime sisse või välja, sissejäämisest või väljaminekust valik on teie, kas üks või teine. ja kui ma näen, kuidas Briti valuuta on ohtu sattunud, kuidas nüüd on britid võõrandunud Ameerika Ühendriikidest ja nüüd, kuidas Ühendkuningriik äh, muutub väikeseks Inglismaaks äh, samm-sammult, siis ma arvan, et mõistlik oleks siiski Euroopa Liitu jääda, eks ole. aga kallid kolleegid, nii äh, pateetiline ja haletsusväärne, kui see arutelu ka ei oleks, see on üsnagi tähtis ja, ja traagiline arutelu ka Euroopa seisukohast, olgem ausad. see, millest me teile räägime, on see, et me peaksime olema ühtsed me ei tohiks olla lõhestunud. ainukesed, kes kasu saavad äh, lõhestunud Euroopast, on inimesed nagu Vladimir Putin, inimesed nagu Bashar al-Assad, äh, ISIS ja selle asemel, et rääkida, kuidas nende vastu üles astuda, oma strateegiaid välja töötada, oleme meie lõhestunud, näitame, et me oleme nõrgad. ja eile oli jälle suurepärane näide sellest, kui äh, Vene-Ameerika plaan äh, Süürias äh, aset leidis ja meid ei olnud laua taga, kui selline tähtis otsus langetati. me võime oma tegevust jätkata, me võime viriseda selle kokkuleppe üle ning äh, juhtida tähelepanu kokkuleppe puudujääkidele, aga mina, lugupeetud president härra Tusk ja kõik teised siin kojas, oleks, et palun tehke midagi teistsugust aidakem Euroopa tagasi rööbastele, pangem Euroopa tagasi toimima, lõpetagem lõpuks selline a la carte Euroopa lähenemine, lõpetagem see paigalseis ja kohapeal tammumine Briti küsimuse pärast. minul ei ole midagi selle vastu, härra Fox, et brittidel oleks eristaatus. kui järgmisel korral olete teie samuti nõus, et et te toetate integratsiooni kõikide nende reformide puhul, kus meil oleks vaja ühtset Euroopat, meil on vaja selleks, et äh, mitme, mitmetasandiliste kriiside ülesannete kõrgusel olla ja rändekriisi ülesande kõrgusel olla. ja lõpetuseks ütlesin, et me peame rände asjus tegema midagi enamat, me peame ühendama oma jõud selleks, et rändekriis äh, lahendada samamoodi, nagu me oleme teinud äh, Ühendkuningriigi lahkumise küsimuses, aitäh! So, Herr Verhofstadt, ich habe jetzt härra Verhofstadt, seitse inimest soovib teile küsimuse esitada, seitse Te,. Teie vihane kolleeg juba lahkus saalist, aga seitse inimest soovib sõna. Äh, jah, esimesena soovis sõna proua Jaak Ansaari, aga tema on Soomest ja kujutage nüüd ette, kui meil on Soome kolleeg, kes soovib äh, esitada küsimuse, ma loodan, see kõigile sobib. härra president, aitäh, et mulle sõna andsite, tahaksin härra Verhofstadt äh, esitada ühe küsimuse, ma tean, te olete suurepärane kõneleja, kirglik eurooplane ja minu küsimus tegelikult on üsna sarnane küsimus Äh, teie enda küsimusele, äh, mille esitasite härra Foxile, kas te teate ka, et teie enda fraktsiooni liikmete hulgas minu kodumaal Soomes on neid, kes võitlevad äh, Euroopa lõhestamise nimel ja ka Euroopa rahasid kasutades? ma ei kujuta ette miks peaks üldsegi soomlased hakkama brittide lahkumise nimel kampaaniat ellu viima tegelikult Ühendkuningriigi rahvas otsustab ja Ühendkuningriigi rahvas, äh, rahvapoliitikud peavad seisukohti võtma ja kui üks erakond võitleb Euroopa Liitu jäämise nimel Ühendkuningriigis, siis see on demokraatlik liikumine ja nii see on. ja nüüd on sõna QNGL-i nimel fraktsiooni esimehel proua Timmeril. lugupeetud härra president, austatud kolleegid, par-, ühe partei sisese võimuvõitluse tulemusel on siis Euroopa Liit jõudnud nii kaugele, et üks põhiline sammas, mis tegelikult peaks tagama Euroopa Liidu järjepidevuse äh, ja ühtsuse, nimelt sotsiaalne sammas, sel-, seda on nad äh, nüüd äh, asunud lammutama, mis saab siis kolmekordsest A-reitingust niimoodi, mis sellest saab, kas kõik lubadused on nüüd äh, lihtsalt äh, unustatud? Euroopa Liit on nüüd lähenemas äh, turu radikaalsele anglosaksi mudelile kaheksateistkümnendal veebruaril kaks tuhat kuusteist taaselustati Margaret Thatcheri vaim, see on see, mida võib öelda ja tegelik äh, draama toimus hoopis kuskil mujal ja toimub veel praegugi. Need sajad tuhanded inimesed, kes viimase kahe kuu jooksul on jõudnud Kreekasse. ja Euroopa Liit äh, on hoidnud kõrvale oma kohustusest tegelikult äh, need inimesed jagada oma liikmesriikide vahel ära. see on tõsiasi ja seda oleks pidanud ka kritiseerima tippkohtumisel, mitte keegi seda aga ei teinud. lihtsalt suletakse piirid, kuigi oli kokkulepe, et kuni järgmise märtsikuise tippkohtumiseni jäävad piirid avatuks, et selle üle peetakse ühiselt läbirääkimisi, leitakse ühine lahendus. nüüd öö, äh, otsustatakse Viinis, et kaasatakse piirikontrollid Äh, toimub, äh, toimub kohtumine Viinis, et, et pidada arutusi sellele, samas Kreeka jäetakse sellest täiesti kõrvale. mida meil nüüd on vaja? ja seda ütlesite ka ise, härra Juncker, oluline on see, et me jääksime nende otsuste juurde, mis on langetatud ja see tähendab esiteks, et äh, vastavad äh, Äh, vastav arv põgenikke, nagu kokku lepitud, ka paigutatakse ümber. me peame aitama põgenikke, me peame aitama Kreekat, me ei saa lihtsalt teha nägu, äh, nagu peaksid mõned üksikud liikmesriigid üksi sellega toime tulema. kõigil liikmesriigidel on kohustus oma äh, lubadused täita, see on ka inimlikkuse mõttes meie kohustus, me ei saa sellest kõrvale hoida kas liikmesriigid peaksid võtma eeskuju uuest Portugali valitsusest, Kosta ettepanek eh, Tsiprasele, et et nad eh, on valmis võtma vastu tuhandeid põgenikke või ka eh, Hispaania Valencia provints, mis tegi Egeusele ettepaneku, et võib vastu tuhandeid võda, et ta võib neid vastu võtta tuhandeid põgenikke. teised liikmesriigid peaksid võtma eeskuju sellest, mitte, mitte sellest mitte vaatama seda võimuvõitlust äh, Johnsoni ja Cameroni vahel, mis mind absoluutselt ei huvitas. me peaksime hoopis sellest rääkima, äh, mis toimub põgenikega. kakskümmend neli tundi toimus see draama Brüsselis, aga tegelik draama toimub hoopis mujal ja me ei võta mitte midagi ette, me ei reageeri. me teeme sellist nägu, nagu kõik laheneks iseenesest ja ma arvan, et see on see, kus me, kus äh, meie peame tegutsema, me peame tegutsema ühiselt, me peame moodustama enamuse ja ütlema, mis, mida on tegelikult vaja teha. Äh, proua Zimmer, proua Matanil on teile küsimus. vabandust, härra Matan. Er? kui see nüüd on tema, kes soovis sõna, palun suur tänu, härra president, kuulasin ära, mida proua Zemmer ütles, kuulasin tähelepanelikult äh, ja ta küsis, kas äh, need äh, varjupaiga taotlejad, kes Kreekasse tulevad, saad-, jagatakse ümber. ja ma tahaksin teada, miks proua Zimmer soovib, et ümberjaotamine toimuks ainult Euroopa piires, miks see ümberpaigutamine ei peaks hõlmama kõiki neid riike, kes siin planeedil on üldsegi? sehr verehrter Herr Kollege! lugupeetud kolleeg, meie oleme Euroopa Parlamendi liikmed. meid on siia valinud meie valijad, lahendada neid probleeme, mis siin tekivad. ja inimesed tulevad Euroopa Liitu. Nad tulevad siia hoolimata sellest, kas teie seda soovite või kas keegi teine seda soovib. Nad tulevad igal juhul ja suletud piirid siin ei aita. ei aita ka see kui sulgeme Euroopa Liidu sisesed piirid. me peame võtma vastutuse. just meie poole vaadatakse, me ei saa vaadata kellelegi teisele otsa ja öelda, et äh, tehke, tehke teie midagi. meie käes on võti, et avada Euroopa Liidu uksed nii, et oleks võimalik Euroopa Liitu jõuda ilma oma elu ohtu seadmata ja et peetaks kinni ka varjupaigu õigusest sõna on nüüd roheliste nimel äh, nende esimees proua Harms. Äh, lugupeetud kolleegid, äh, lugupeetud Kaabi Zimmer, muidugi on poliitika alati ka näitemäng, kuid viimasel tippkohtumisel ei jäänud mulle küll tunnet, et oleks lihtsalt peetud näitemängu. mulle tundub, et Donald Tusk kirjeldas seda õigesti, tegemist oli äh, väga tõsiste läbirääkimiste lõppfaasiga. ja see kokkulepe Cameroniga ei olnud üksipäini selle keskmes, vaid arutelude keskmes oli see, et saavutada midagi, mis võimaldaks meil Euroopa Liitu koos hoida. minu mulje sellelt tippkohtumiselt ja ma ju tegelikult äh, olin veidi kõrvalseisja, oli see, et äh, paljud äh, ülemkogu liikmed äh, vaatasid kuristikku ja neile sai esimest korda tegelikult selgeks, selgeks, mis juhtub siis, kui üks suur ja vana liikmesriik Euroopa Liidust lahkub. ma loodan ja seda ütlema hoolimata kõigist neist äh, kogu sellest kukepoksist, mis äh, kõikjal toimub, ma tahan siiski öelda, et loodetavasti see vaidlus Ühendkuningriigis võimaldab äh, brittidel mõista, mida Euroopa Liit tegelikult tähendab, mida nad kaotaksid. ja ma loodan, et äh, ka meie kõik hakkame mõistma kõige selle käigus, ähm, ähm, mis on see oluline Euroopa Liidu juures? kõik see, mida on üles ehitatud äh, aastakümnete jooksul, mille käigus on ka inimesed hukkunud ka Ida-Euroopas mitte nii väga kaua aega tagasi, seda kõike on võimalik väga, väga kiirelt lõhkuda. ja ma tean neid, kõiki neid äh, arutelusid, seda, mida räägib äh, härra Farage, ma juba tean, mida sealt oodata on. see ähm, asjade selgitamise, mõistmise saavutamise protsess, mis praegu Ühendkuningriigis käib, see võib meile kõigile kasuks tulla, see võib aidata meil toime tulla tulevaste proovikividega. seda on juba mitmeid äh, kordi öeldud, et Euroopa Liit on muutunud palju üksildasemaks viimaste kriiside jooksul, sest et Ameerika Ühendriigid, jah, seda on ka kirjeldatud, seda on näha paljude kriiside puhul, et nad ei taha meid enam välja aidata, kui me oleme raskustes. Nad ootavad meilt ja see sai päevselgeks Ukraina kriisi puhul. Nad ootavad meilt, et meie, eurooplased, leiaksime omal viisil ühtse lahenduse, kui ma mõtlen Kremli strateegiale, kui ma vaatan Süüriat, kui ma vaatan äh, kõik, kogu selle olukorra teravnemisele kõikjal äh, maailmas, arvan ma, et koos äh, Ühendkuningriigiga äh, Äh, suudab Euroopa Liit paremini ühiselt nende kriisidega toime tulla, aga kehtib ka vastupidine, et Ühendkuningriik saab äh, toime tulla nende kriisidega ainult siis, kui Euroopa Liidus valitseb ühtsus. on niivõrd kahju, nii kahju, et äh, põgenike teemat käsitleti niivõrd armetult äh, härra Juncker, te olete ikka öelnud, et kui olukord on väga raske, siis äh, me hoiame kokku, aga põge, põgenikekriisi puhul ei ole seda sugugi toimunud, me oleme näinud, et toimunud selline ahelreaktsioon äh, ka põgenikepoliitika suutmatuse tõttu on taas äh, püstitatud piirid ja need piire kaitstakse ka sõjaväeliselt see teema on nüüd edasi lükatud kuni tippkohtumiseni Türgiga ja ma soovin neile, kes äh, soovivad, et meil oleks õiglasem poliitika, kes soovivad, et Euroopa Liit käiks õiglaselt ümber inimestega, kes on kõige suuremas hädas, näiteks Süürias ja Süüria äh, lä lähipiirkonnas, et need inimesed äh, oleksid tõesti osavad läbirääkimistel. teemad on ikka samad äh, ümberasustamine ähm, Euroopa Liidu sees, see peaks olema võimalik, kui me vaatame neid arve, siis see peaks siiski endiselt võimalik olema. parem piirihaldus, see on väga kulukas, aga see on oluline ja see peab äh, põhinema õigusel, NATO võib muidugi aidata, aga NATO ei saa hallata Euroopa Liidu välispiire ja kõige ja, ja muidugi ka abi põgenikele Jordaanias, Türgis, ka seda, see peab lõpuks ometi toimuma. suur tänu teie tähelepanu eest ja teie kannatlikkuse eest, härra president. üks hetk, proua Harms, härra Aanot soovis teile küsimuse esitada. olete nõus? ja äh, Verhofstadt, suur tänu teile teie äh, deklaratsioonide eest. Te mainisite siin ka kokkulepet, proua Haamse see kokkulepe, mida me saavutasime, üha tugevam liit, mis ei ole olnud äh, põhimõtteliselt üldsegi mingisugune äh, õiguslikult siduv äh, pakkumine, samuti hädapidur. minu küsimus oleks, kas saaksite tuua meile mingisugusegi konkreetse näite selle kohta, mida Cameron selle kokkuleppega üldse saavutas? no but sorry you mentioned uh, what vabandust, aga teie mainisite ju ka seda, mis oli uh, kõige tähtsam, see hädapidur ja see hädapidur on seal sees. ma olen alati valmis kompromissile minema. E, Euroopa tegelikult ongi kompromiss, ükskõik mida me ei teeks, me teeme seda kompromisside najal, aga pikalises perspektiivis ei nõustu ma mitte kunagi sellega, et töövõtjad Ida-Euroopa riikidest vaadat-, et nemad on nagu teise klassi töövõtjad ja ma loodan, et te olete ka selles osas minuga nõus. aitäh ja nüüd EFTD fraktsiooni nimel saab sõna nende esimees härra Arsena. äärmiselt huvitav juba, eks ole, on see arutelu äh, rahvahääletuse hooaeg, rahvahääletus on tulemas kuuendal aprillil äh, Hollandis yeah., äh, toimub rahvahääletus Ukraina kokkuleppe osas ning arvamusuuringud näitavad, et see lükatakse tagasi. ja just täna härra Orban kuulutas välja, toimub rahvahääletus Ungaris, kus hakatakse hääletama selle üle, kas neid sunni, kas nad neile saab sundida peale kohustuslikke kvoote pärast seda kui on meil olnud sünged ka peatükid meie varjupaigapoliitikas ja proua merkeli kuulutused ja avaldused ja siis tšehhi kuulutused nüüd äh, on tulnud päevakorda ka Tšehhi Vabariigi rahvahääletuse võimalus ja peaaegu unustasin, Ühendkuningriigis hääletatakse kahekümne kolmandal juunil selle üle, kas me jääme Euroopa Liitu või lahkume ja pärast seda nelja, ja seepärast neljakümne tunnist tippkohtumist, kus äh, härra Cameron nagu Oliver Twist äh, läks selle Tuski juurde ja ütles palun, kas teeksite veel järeleandmisi mulle, aga ei saanud eriti midagi, eks ole pisut saime äh, ren-, sissetulijate toetusi muuta lühikeseks ajaks ja meile öeldi, et tulevikus äh, ei äh,, peame osalema üha tihedamas liidu koostöös. ja sellest lähtuvalt toimubki meil nüüd rahvahääletus, peaminister ütleb, et tegemist on kokkuleppega, mis on õiguslikult siduv ja härra Tusk ka kiidab takka, et Briti kokkulepe on õiguslikult siduv. härra Cameron on lisaks sellele veel meile öelnud, et ta avaldab dokumendid ka ÜRO-s ja esitab need ÜRO-le, aga täpselt samamoodi võiks visata vanad sokid ÜRO-sse, see on täiesti mõttetu Äh, sama hästi võib ka panna selle dokumendi kuskile seifi. kas see kokkulepe on õiguslikult äh, siduv? Euroopa Kohus äh, ütles ise kahe tuhande kaheksandal aastal, et rahvusvahelise kokkuleppe kohustused ei saa seada ohtu äh, Euroopa Liidu aluslepingute põhiseaduslikke sätteid, mis tähendab seda, et Euroopa Kohus põhimõtteliselt toetab aluslepinguid kuni selleni, kuni sünnib uus alusleping, aga kes ütleb, et tuleb üldse mingisugune uus alusleping, igasugune uus alusleping tooks uued rahvahääletused ning ei võidaks suurte äh, fraktsioonide toetust siin parlamendis, ma kardan. aga loomulikult jah, meil on see hädapidur, hädapidur suur edusamm, nagu mõned ütlevad, aga see rakendub teisese seadusandluse kaudu, mille üle saab hääle anda see parlament siin. toimub rahvahääletus, ühesõnaga äh, hääletame Euroopa Liidu poolt, äh, usume härra Cameroni, siis pöördume Euroopa Parlamendi poole, kas Euroopa Parlament hakkab toetama äh, brittide erandeid? no oleme täna kuulnud juba hääli sellest, et mitte mingil juhul. nii et härra Tusk ja härra Cameron, kui te kuulate, see kokkulepe ei ole õiguslikult siduv mitte ühelgi moel ning ma pean ütlema, et Briti rahvas otsustab, mis on kõige turvalisem valik. kas on turvaline jääda organisatsiooni, mille ainus, mille oma politsei ülemus ütleb, et meil on kolm kuni viis tuhat terroristi, kes tulevad rändekriisi kaudu meie mandrile, või on turvalisem võtta ohjad enda kätte, kontroll enda kätte omaenda piiride ja omaenda demokraatia üle. pärast pikka kaalutelu olen otsustanud, et mina hääletan küll lahkumise poolt. härra Farage, kolleeg Kaasa soovib teile küsimuse esitada, olete valmis? härra Kaasa. aitäh, härra president. me kõik teame, et härra Farage on töötanud selle nimel, et Ühendkuningriik äh, lahkuks, seda juba üksteist aastat äh, ta üritas kohalikel valimistel edukas olla, aga need ebaõnnestusid, siis toimusid üldvalimised, ka seal ei olnud ta väga edukas, otse vastupidi. David Cameron ja konservatiivne partei seal isegi suurema toetuse. nüüd see referendum, mida ta on alati tahtnud ja kui seal suurem osa brittidest ütleb jah, et nad tahavad jääda osa kaugemaks Euroopa Liidust, kas te siis lõpetate ära ja lähete pensionile või te üritate veel kuidagi siia jääda ja siin nautida meie eurooplaste seltskonda? härra Kaasa, ma ei tea, kes teile infot on andnud UKIP-i valimistulemuste kohta, aga kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kakskümmend kaheksa protsenti saime me võitsime Euroopa Parlamendi valimised eh, esimest korda, kui siis ei olnud eh, tegemist ka viimastel valimistel meil leiboristidega, aga eh, tooridega, kes oleks võitnud üldvalimised, vaid hoopis meie. aga tõesti jah, see referendum on selline erakordne võimalus ja kui me otsustame jääda siis tegelikult äh, mingit uut võimalust me enam ei saa ja me ähm, vajume veelgi rohkem sellesse poliitilisse mülkasse, aga praegusel hetkel on see hetk ja tõesti me hääletame lahkumise poolt ja natukese ajaga kõik Briti saadikud lihtsalt lahkuvad. mis te sellest arvate? E nüüd ENF fraktsiooni nimel saab sõna proua Le Pen, palun olge ettevaatlikud kui hakkate analüüsima siin äh, valimiste tulemusi erinevates riikides sotsiaaldemokraadid minu meelest on viimastel valimistel kakskümmend kaks protsenti äh, oma valijatest kaotanud aga keegi pole veel ametist lahkunud nelja kuu pärast toimub rahvahääletus selle üle kas üks riik jääb euroopa liitu või mitte see on äh, rahva otsus ja see õigus on täiesti legitiimne ja see näitab seda, kuidas demokraatia toimub, toimib. Prantsusmaa olukorras aga ei ole ajakirjanduses äh, äh, ka samuti kõik nii Euroopa-meelsed, kui võiks arvata, äh, ei avaldata igasuguseid seisukohti ja, ja analüüsi. mõtte vabadus on olemas, aga austada peaks, austama peaks kõiki arvamusi demokraatlikus süsteemis. Brexiti analüüs annab võimaluse Ühendkuningriigis kokkuvõtteid teha oma partnerite ja ka koos tehtud saavutuste üle ja kui tulemus ei ole positiivne, siis nad võtavad teise tee, vabaduse tee, suveräänsuse tee. Nad leiavad ise võimalused oma probleeme lahendada Äh, ja inimõiguste deklaratsioonis äh, on äh, artiklis kakskümmend kaheksa õige põhimõte. põlvkond ei saa tulevastele põlvkondadele oma seaduseid peale suruda. seesama kehtib ka Ühendkuningriigi kohta. varasemad põlvkonnad ei saa suruda peale ilma igasuguse arutelu ega hääletuseta mingisuguseid põhimõtteid. see äh, rahvahääletus on igati legitiimne. Euroopa Liit on sundinud meile peale erinevaid õigusakte oma aluslepingutega, aga otsuseid langetavad inimesed sageli, keda ei ole valitud lähtuvalt demokraatlikust arutelust ning meediaarutelust. ja äh, tegemist on äh, toimiva türanniaga, mis, äh, kus tullakse õiguspäraselt võimule, äh, kuid võimu kasutatakse ohtlikult ja ebaõiglaselt. ja see reaalsus ei muutu, ei muutu see oht, mis siin kasvab selles süsteemis. ja härra Soros, Weber paistavad uurida huvitavad, neid paistavad huvitavad oma uuringud ja tulemused. Neid ei huvita rahvas, rahvas kannatab. sellepärast ja, ja selline rahvahääletus on demokraatia mõte. ja kui te näete, mida rahvahääletuse tulemus näitab ja britid võidavad vabaduse, siis teie jääte kannatajateks ja nüüd saab mitteühinenud fraktsioon äh,, fraktsioonilise kuulusate liikmete nimel sõna proua Tots. United... meie Ühendkuningriigis äh, kahekümne kolmanda juuni poole vaatame kui meie sõltumatuse päevale. meie peaminister äh, on saanud nüüd võimaluse teha asju, milleks Euroopa Liit ei ole võimeline. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Cameron ähm, äh, lubas meile referendumit, meie suveräänsus ja julgeolek on ohus, me saame miljardeid, saadame rohkem miljardeid Euroopa Liidu, kui me saame tagasi ja need liikmelisuse probleemid jäävad püsima. aga härra president, isegi kui me vaatame neid äh, katseid, kes on üritanud meid veenda siiski jääma. Neile tuleb öelda, et meil ei ole mitte mingeid tagatisi, ei ole tagatist, et lepinguid muudetakse. see parlament ei saa mitte mingit äh, äh kokkulepet meile siin pakkuda täpselt samamoodi nagu ka mitte kohus. tegemist on lihtsalt ühe suure teatriga. brittidel on nüüd võimalus saada korralik kokkulepe äh, ja tahan oma valijatele öelda, uskuge meie Ühendkuningriiki, ärge astuge lõksu. on palju paremaid asju, mis ootavad meid ees, kui see ükskõik, mis nendest asjadest, mida me nüüd selja taha jätame. Mrs äh, Dodds uh,, you have. proua Dodds, teile on kaks sinise kaarti küsimust, kas olete valmis neile vastama? kõigepealt proua McInnes You, I... aitäh president tahtsin proua todžilt küsida et äh, kas ta oleks valmis euroopa liidu rolli tunnustama põhja iirimaa äh, rahuprotsessis sest äh, siin läbi lillede öeldes äh, Euroopa Liit pani nad äh, läbi rääkima ja kas te ei näe, et Euroopa Liidu väärtus on just äh, rahuprotsessides, eriti just Põhja-Iirimaal? me ei saa Ühendkuningriigi referendumisse sekkuda. mina teie naaberriigist Iirimaalt äh, siiski leian, et meil peab olema võimalus ka sõna sekka öelda ja teie peaksite sellega nõustuma. aitäh! proua McInnes teie küsimuse eest, tõesti, tegemist on väga tähtsa küsimusega ja ma olen alati tunnustanud äh, selle parlamendi, selle institutsiooni rolli äh, Põhja-Iirimaal, et hoolitsetud on selle eest, et Põhja-Iirimaal oleks rahu, aga Open Europe on öelnud, et äh, tõukefondide puhul äh, me maksame palju rohkem peale, kui saame tagasi, mis puudutab suhteid naabritega, Iiri Vabariigiga, siis tõesti, mul on väga hea meel, et meil on palju paremad suhted kui kunagi varem ja ma loodan, et see jätkub, ma tean, et see jätkub. proua McInnes, äh, teie peaministrile ja ka tulevastele peaministritele tuleks öelda, et meil on vaja siirast arutelu, aga mitte sellist taktikalist mängu, nagu oleme siiamaani näinud nende poolt, kes meid Põhja-Iirimaal ähvardavad ei tea mis millega, kui me ei pea kinni Euroopa Liidu kursist. aitäh! annan teile teada, et pean kinni sellest, mida tegi ka härra Schulz, et ainult ühe küsimuse saate, sinise kaardi küsimuse. nii et teised sinise kaardi esitajad ei saa küsimust esitada ja sõna saab hoopis härra Roil pooleteiseks minutiks. härra president, ülemkogu president, komisjoni president eelmisel arutelul olukorra kohta Euroopa Liidus kuulasin mina nende kohta, kes korralikult kritiseerisid seda, mis nõukogus toimub ja ütlesin, et seal on ainult egoistid, kes võitlevad oma huvide eest. just sellepärast ma leian, et nüüd tasub öelda, et viimane ülemkogu näitas, et on võimalik teha asju ka teistmoodi. mina olen väga rahul ja mul on väga hea meel, et viimasel äh, ülemkogul nõukogu oli võimeline otsustama, näitas, et ka kõige raskemaid küsimusi on võimalik lahendada. suur tänu president Tuskile ja kõikidele, kes aitasid kokkuleppele kaasa, see näitas, et Euroopa on töö ja tegutsemisvõimeline ka kõige raskemastes küsimuses ja nagu proua Harms täiesti selgelt ja õigesti ütles, et kui see toob endaga kaasa selle, et Ühendkuningriigi kodanikele saab selgeks, kui tähtis on Euroopa Liidu projekt ja kui väärtuslik see projekt võib olla ja kui see aitab kaasa ka sellele, et meie, nõukogu, parlament äh, teeme endale selgeks, kui tähtis on Euroopa projekt, et me võitleme ka selle eest, siis võib-olla on meil võimalik ka rasketes oludes kompromissile jõuda ja kui see aitab sellele kaasa, siis oli see kõik väga-väga väärtuslik, väärtuslik kogemus, uus võimalus Euroopa jaoks. ma tõesti loodan, et äh, vastupidiselt sellele, mida härra Fox ütles, ma hindan teid küll väga, aga tõesti äh, pagulaste siia kutsumine ei olnud nii, et äh, kand-, meie kantsler oleks nad kohale kutsunud, tegemist on suure mõõtmelise probleemiga, seda ei ole võimalik üksi lahendada ja oma äh, liivakasti nurgast äh, ja see viimane ülemkogu otsus võib olla tõesti ka üks äh, parim võimalusi hakata teisi suuri probleeme lahendama. aitäh ja järgmisena saab sõna proua Vilmet, palun kolmeks minutiks. aitäh, president, kallid kolleegid, me võiks kasutada seda arutelu, et rääkida eelmisel reedel saadud kokkuleppe üksikasju, aga sellest ei oleks kasu, kokkulepe on olemas ja kell tiksub ja see tippkohtumine andis Briti peaministrile, mida tal oli vaja selleks, et selgelt Eh, ja kõva häälega välja öelda, et me peaksime jääma liikmesriigiks, aga tegelikult eh, see otsus, mis reedel vastu võeti, ei otsusta referendumit. Ühendkuningriigi kodanikele esitatud eh, küsimus on palju suuremajoonelisem kui see, mida reede õhtul otsustati. see puudustab Ühendkuningriigi tulevikku. kas me jääme maailma areenil tegijaks, see puudutab ka Euroopa tulevikku aegadel, millal meil on vaja rahvusvahelist koostööd selleks, et selles ebakindlas maailmas maailmas suurte probleemidega hakkama saada. liiga kaua poliitikud Ühendkuningriigis ei ole olnud valmis rääkima sellest, mis on kasu Euroopast. me lasime arutelul domineerida selle koja teisel poolel istuvatel liikmetel, nendel, kes äh, lõhestasid kogukondasid, äh, levitasid hirmu ja oma ideoloogilist tegevuskava. Neid, äh, nendel, kes tulid välja propagandistlike avaldustega, ei olnud äh, võimelised mitte mingeid lahendusi pakkuma. ja just sellepärast ei ole Euroopa Liit, äh, Liidus saanud Ühendkuningriik võtta oma juhtrolli. nüüd on tõesti viimane aeg, et hakkaksid rääkima need, kes äh, on liikmelisuse poolt. meid on aga üpris vähe, on väga tähtis, et need, kes räägivad siin patriootilisest küsimusest, hakkaksid äh, aru saama sellest, et äh, et Ühendkuningriigi tähtsus väheneb. on tõesti viimane aeg, et hakatakse aru saama, et kui me lahkume, siis meie töövõimalused vähenevad ja töövõtjate õigused vähenevad ja just sellepärast leiboristid on juba praegusel hetkel kõndimas ukselt uksele ja tänavalt tänavale, tegemas reklaami mitte ainult selle poolt, et Ühendkuningriik jääks liikmeks, vaid et me saaksime uuesti ka juhtrolli Euroopa Liidus tänu laboristide ja ametiühingute kampaaniale on meil tegelikult olnud võimalik tooride äh, esimesi katseid äh, töövõtjate õigusi vähendada, summutada. samamoodi peab olema puhkuseraha võrdväärse töö eest, sest ainult see jääb ka meie kampaania keskmesse. me tõesti teeme reklaami äh, liikumisel sellele, et me saaksime juhtrolli maailmas, mis puudutab majandust ja keskkonda, siis Ühendkuningriik on tugevam, kui ta teeb koostööd Euroopa partneritega. on veel väga palju, mida me saame teha, et Euroopa toimiks paremini, ka meie valimisringkondades. me ei peaks siin roosasid prille pähe panema. pärast seda, kui referendum on võidetud ja kokkulepped on saavutatud ka õigusloomelisel tasandil, siis tööd ei ole veel tehtud. aga Ühendkuningriik selleks, et ta saaks seda protsessi Äh, mõjutada, peab jääma laua taha. sellepärast Ühendkuningriigi ja Euroopa jaoks me tõesti viimase hingetõmbeni võitleme selleks, et võita. suur tänu, proua Velmot, kas olete valmis Õelust äh, Vaatmuti äh, sinise kaardi küsimusele vastama? olete, suurepärane. suur tänu, et olete valmis mu küsimusele vastama Ühendkuningriigi üldvalimistel mõned kuud tagasi oli leiboristide manif manifest, kus oldi vastu rahvahääletusele Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumisele. kas te olete endiselt rahvahääletuse vastu ja kui te olete nüüd asunud rahvahääletust toetama, miks te siis olete meelt muutnud? ma arvan, et see küsimus ei ole asjakohane, meil on rahvahääletus, kas meile meeldib see või mitte nüüd me peame siis kandma hoolt selle eest, et me võitleme Briti rahva tuleviku eest ning Briti rahva tulevik on tugev Ühendkuningriik tugevas Euroopas, see on äh, hea meie majandusele, meie julgeolekule, meie töökohtadele, meie investeeringutele, meie tööjõuõiguste seisukohast uh,. Äh, Mrs Infeld, one minute. proua Infeld, üks minut. Yes, thank you, chair. suur tänu, juhataja tahaksin alati tsiteerida oma lemmiktelesaadet äh, Yes, äh, Prime Minister, jah, peaminister, Sir Humphrey ütleb äh,, härra minister äh,, meil on samad välispoliitilised eesmärgid olnud vähemalt viissada aastat. nüüd siis äh, äh eesmärgiks on Euroopa ühendamise vastu olla. oleme prantslasi mänginud üles sakslaste vastu, oleme võidelnud koos ühe kui teisega, ühesõnaga jaga ja valitse. miks me peaksime oma välispoliitikat nüüd muutma hakkama, see on nii hästi toiminud siiani. Hollandi liberaalina, eurooplasena ütleksime, et näidakem, et Sir Hampshiril polnud õigus kahekümne kolmandal juunil. kallid Briti sõbrad, meie tahame teid siia, meil on teid vaja ja mitte mingi ähmase kokkuleppe pärast, vaid sellepärast, et ainult tugeva ühtse Euroopana saame me kahekümne esimese sajandi väljakutsetele vastata. pagulased, terrorism, kliimamuutus, energiakriis, ainult koos on meil võimalik meie kodanike elusid paremaks muuta, kasutada ära seda internetiajastu ning globaalse majanduse suurepärast võimalust ehitagem ühiselt üles oma tulevikku, hääletage poolt kahekümne kolmandal juunil, aitäh! suur tänu, proua Anderson, poolteist minutit, palun. suur tänu! tööjõu vaesusesse surumine rahvusliku kuuluvuse tõttu ei ole viis, kuidas Ühendkuningriiki Euroopasse tuua. valed võltslubadused, semantilised võidud üha Äh, läheneva liidu äh, osas ei äh, ole kompensatsiooniks euroskoptikutele. Euroopa Liit ei ole täiuslik, liiga, see on liiga kauge kodanikest, meil on demokraatlik defitsiit ja otsusekindlusest jääb puudu otsustajaks peaksid olema loomulikult rahvusparlamendid, aga Euroopa Liit pakub töötajatele põhikaitset, tarbijatele kaitset, inimõiguste kaitset, see annab võimalusi progressiivsetele jõududele ühinemiseks ja see on toetanud Iirimaa rahuprotsessi, see kaitseb neid projekte, mis on seotud piiridega näiteks Donegali äh, äh, Predigrow äh, ühendamine, suurepärane, suurepärane struktuuriliste fondide ja põllumajandusfondide kasutamine on mõjutanud Põhja-Iirimaad vägagi positiivselt ning tuhanded valijad, kes ei usu Briti valitsusse, tahaksid kasutada neid vahendeid pärast Briti kaht-, brittide väljumist Äh, meie võitleme Ühendkuningriigi äh, väljumise äh, vastu, ähm, kogu Iirimaani põhja kui lõunaosa peaks kuuluma Euroopa Liitu. suur tänu, proua Ivans, poolteist minutit, palun. suur tänu, juhataja, kallid kolleegid. Walesis on praegu väga põhjalikud poliitilised arutelud, sellepärast et enne juunikuist rahvahääletust toimuvad meil maikuus valimised Walesi valitsusse ning Rahvusassambleesse. ning räägime sellest, kuidas üles ehitada jätkusuutlikku tugevat majandust, äh, elavat kogukonnaelu ning minu arvates äh, need asjad käivad käsikäes. minu koduerakond äh, usub, et meie kodu on Euroopas ning meie kampaania võitleb selle nimel, et meie edukas partnerlus Euroopaga jääb ka tulevikku edu aluseks. meil on kasu Euroopast majanduslikult, sotsiaalselt, kultuuriliselt, meie tahaksime, et Walesil oleks Euroopas tugevam hääl ning hääletame selle poolt aga see rahvahääletus äh, puudutab suuremat pilti. see rahvahääletus äh, on rahvahääletus selle üle, millist Walesi me soovime, millist Euroopat me soovime tulevikus. meie äh, Walesis sooviksime üheskoos ehitada üles äh, õiglasemalt ning õiglasemat ning paremat ühiskonda. meie sõnum on positiivne. meie usume, et kõigi meie inimeste huvides, meie maapiirkondade ning linnapiirkondade inimeste huvides, meie töötajate ning ettevõtete huvides ning meie noorte inimeste huvides, huvides on see, et me jääksime Euroopa Liitu. sellepärast, et me peame mä-, mä-, mäletama seda, et me langetame valiku, valiku mitte ainult enda jaoks, aga ka tulevaste põlvkondade jaoks. Uh, now Mr De Graaf. ja nüüd siis palun härra De Graaf, üks minut. Voorzitter. president arvamusküsitlused näitavad et suurem osa brittidest soovib et ühendkuningriik lahkuks euroopa liidust Euroopa Liit näitab, et ta ei ole valmis aktsepteerima ei demokraatiat ega brittide tahet. kasutatakse kõike seda selleks, et vältida brittide lahkumist. isegi sõlmiti kokkulepe ja me nägime, et selle kokkuleppega Ühendkuningriik ei saanud mitte millimeetritki oma suveräänsusest tagasi. Cameron näitas, et ta nagu sülekoer jookseb komisjonile järele britid aga soovivad äh, parandada oma olukorda lahkudes euroopa liidust ja tegelikult referendum ühendkuningriigis on selleks ajalooline võimalus ka öö, äh, hollandis viiskümmend kolm protsenti rahvastikust soovib referendumit lahkumiseks ja sellepärast ma teeksin üleskutse rahva häält kuulata meil on vaja rohkem suveräänseid riike rohkem vabadust ja rohkem otsustusõigust järgmisena härra Voigt, palun üks minut. aitäh, härra president. me oleme täna päris palju kuulnud selle kohta, mis kõik ei toimi ja mida kõike pole rakendatud ja kuulsime nendest äh, miljarditest ja mida soovitakse Türgile kinkida, aga ka neid ei ole veel kokku kraabitud. ükskõik kui palju miljardeid Türgile ka ei annaks Türgi ei muuda mitte midagi, Türgil pole mitte mingit huvi ähm, Äh, stabiliseerida oma naaberriigi Kreekat, otse vastupidi, ta soovib teda destabiliseerida. ja nüüd see viimane õlekõrs, Euroopa Liit peaks olema viimane õlekõrs, kui me oleme viimaseks õlekõrreks, siis me võime ka kohe koju minna. me räägime väga palju brittide lahkumisest ja selle katastroofilistest tagajärgedest. ma arvan, et katastroofilisteks tagajärjeks Euroopa jaoks ei ole see, kui Inglismaa lahkub, see on hoopis lootuskiireks, sest äh, siis ei ole meil vaja siin rääkida võõraste rasside ja kultuuride integreerimise Euroopast, vaid me saame rääkida suveräänsete vabade rahvaste Euroopast ähm,. Madame... aitäh, järgmisena proua Krossett, palun poolteist minutit. Oui, merci beaucoup. suur tänu lubage mul äh, ühte vana Prantsusmaa, Prantsusmaa presidenti parafraseerida. kui me vaatame mujale, kui meie maja põleb, äh, siis äh, satume me ohtu. me ei jaga samasid põhimõtteid, nelikümmend äh, tunde arutelusid, aga mitte mingisuguseid saavutud miljonid meeleheitel inimesed on põgenenud meie mandrile. ja kogu selle aja jooksul me püüame takistada Ühendkirigi lahkumist imeväärsel moel, et päästa David Cameroni poliitilist karjääri, me ei tahaks alakart Euroopa Pandora laegast avada ja aga kuidas siis me saaksime oma kodanikke veenda selles, et me tuleme rändekriisiga toime, et me suudame Hiina dumpingu eest oma rahvast kaitsta, aidata võidelda Daeshi vastu, suudame me, me neid esindada Ameerika Ühendriikides, Kreeka eile, Ühendkuningriik täna. Äh, üks liige võib kakskümmend seitse liiget ohvriks võtta, üks ohver äh, ja solidaarse Euroopa projekt on ohus majandus- ja sotsiaalpoliitika, keskkonnapoliitika. me kõik äh, soovime olla ühtsed, me tahame, et Ühendkuningriik oleks Euroopa Liidus. Ühendkuningriigi väravas on nüüd see vall ja nad teavad, et rohkem läbirääkimisi ei tule, me ei mängi niiviisi palli Euroopas. liikmesriigid peaksid olema mitte büromaanid, vaid hoopis tulekustutajad. Madame Grostet uh,, Madame Grostet. proua Grostet Teile on sinise kaardi küsimus, kas olete valmis selle vastama? härra Le Breton. mul on hea meel, et te mu küsimuse vastu võtsite, te ütlesite, proua Grossette, et Brexit tekitab ebastabiilsust Euroopas aga samal ajal me teame, et Frank-, Frankfurdi börsil on otsustatud äh, Londri äh, börsiga kokkulepe saavutada. kas see äh, mitte ei näita, et äh, Ühendkuningriigi lahkumine ei tähenda midagi ning Ühendkuningriik saab oma vabaduse äh,, vabadust nautida ilma, et seda meile mingisuguseid ohte äh, tekitaks. Te ei kuulanud, mida ma ütlesin tegelikult, ütleb proua Krostet. ma ei ütleks, et tekitab mingisugust poliitilist ebastabiilsust, poliitilist, majanduslikku äh, Äh, sotsiaalset, sotsiaalne ja nii edasi ebastabiilsus maailmas seab meid ohtu ja seetõttu me peame sadade miljonite Euroopa kodanike äh, eest ühiselt võitlema Euroopas ja sellepärast on meil vaja Ühendkuningriiki ja Euroopa Liitu. kui me vaatame, mis Londoni börs teeb, siis ma <laughs> ka arvan ka tegelikult, et ega teie vihjel siin ka õige äh, mõtet polnud. härra Guerrero, kaheks minutiks, palun aitäh, härra president. me ei tea ju, mis nelja kuu pärast Ühendkuningriigis juhtuma hakkab. ma loodan, et rahvas hääletab liitu jäämise poolt, aga me teame, mis toimub äh, igapäevaselt äh, linnatänavatel kõikjal liikmesriikides. põgenik kriis jätkub, meil on endiselt julgeolekuprobleemid, me räägime Brexitist, aga me äh, unustame, et me oleme juba aasta pidevas kriisis, majanduskasvu kriis, töökohtade kriis, madalad palgad ja nii edasi. veel eelmisel nädalal saime teada, et äh, Eurotsooni äh, majanduskasv on üks koma neli protsenti, Saksamaa üks koma kolm, Prantsusmaa üks koma kaks ja Itaalias on majanduskasv kõigest üks protsent. see tähendab, et me ei saa seda kriisi eirata. miks see kõik toimub sellises keskkonnas, kus meil on eriline rahanduspoliitika, kus meil on soodsad vahetuskursid, kus toore on odav, sellepärast et meil ei ole sellist eelarvepoliitikat, nagu Euroopa Liit tegelikult vajaks ja sellepärast on OECD ka nõudnud, et äh, riigid peavad rohkem investeerima ja investeerima lühiajaliselt. see ei ole nüüd äh, Keinsi pooldajate äh, vandenõu, kes oleks OECD üle võtnud, see ei ole mingisugune sotsialistide vandenõu, vaid see on lihtsalt äh, kaine talupojamõistus, mis nüüd hakkab võimust võtma ja sellepärast me loodame, et Junckeri plaan hakkab toimima, et ka Euroopa Liit investeerib, investeerib ka suuremate riskidega. sest et rändeküsimuse puhul me räägime ainult tõkestamisest, mitte ka sellest, mis, mille tõhusus on tegelikult tõestatud. härra Juncker Te olete öelnud, et tegelikkus on äh, teie seisukohtade õigsust kinnitanud, aga see on vist küll ainult iroonia. proua Erkinson on teile küsimus, palun. kas teie sotsialistina olete nõus sellega, mis on härra Cameroni ettepanek, et meil oleks kaheküljeline Euroopa, aga äh, aga kodanikud näiteks Poolast, Rumeeniast äh, ja mujalt Ida-Euroopast, kes tulevad meile äh, tööle, et neid koheldakse justkui teise klassi kodanikena, sest et kui Cameroni ettepanekud läbi lähevad, siis see tähendab, äkki kodanikud tulevad, tulevad minu koduriiki ja soovivad toetusi. mina arvan, mina tahaksin teid küsida, kas teie, sotsialistid, kas teie pooldate seda kahe klassi Euroopat ja kahekiiruselist Euroopat? minu fraktsiooni esimees ja ka leiboristide delegatsiooni juht proua Wilmot on väga selgelt öelnud, et meie pooldame tugevat Euroopa Liitu. me pooldame integreeritud Euroopa Liitu ning sellist Euroopa Liitu, mis tagab kõigile liidu kodanikele äh, sotsiaalsed õigused suur tänu, härra Telitška üheks minutiks. daamid ja härrad, mina olen pärit riigist, mis oli nelikümmend aastat väljaspool Euroopa integratsiooniprotsessi ja seda mitte meie endi soovil, vaid sellepärast, et teist, pärast teist maailmasõda asjad kujunesid nii. nüüd otsus on äh, brittide kätes, aga ma pean ütlema, et on tohutu erinevus, kas olla Euroopa Liidu sees või sellest väljaspool, ükskõik millised oleksid puudujäägid, äh, raskused, äh, erimeelsused, see on siiski nii muidugi, Briti kolleegid peavad ise äh, otsustama, aga me tahame, et äh, Ühendkuningriik jääks Euroopa Liitu, meil on seda vaja ja mina olen valmis ka selleks, et äh, olen valmis ka ohverdusteks selleks, et me teeme järeleandmisi mm, reeglites. teiseks see ei saa olla lõpp, see peab olema alles reformide algus, selliste reformide Euroopa Liit hädasti vajab. mõnedes valdkondades on need praegu päevakorras, mõnedega seisavad veel ees. ja lõpetuseks veel rände kohta, president Tusk, kui vaadata äh, ülemkogu järeldusi, ma tean, te nägite suurt vaeva nendega, aga see ei ole veel see Need ei ole veel need tulemused, mida, mida vaja on, esimesed viljad on alles tulekul, meil on vaja, et meil oleks mingisugused selged tulemused, et kodanikud mõistaksid, et me oleme õigel teel. aitäh ja äh, härra Flanagan, poolteist minutit. Uh, suur tänu, miljonid inimesed kes on pärit Iirimaalt, äh, hääletavad äh, või kes on Iiri päritolu, hääletavad äh, Briti rahvahääletusel. härra Juncker, kes isegi ei suvatsenud siia ruumi jääda, küsisin eelmisel täiskogu teilt, kas teie olete, kas teie võtlete selle ees, et et meie õlgadel tõsta see koorem, ebaõiglane koorem, mis on, mis on meile seatud. Iiri keskpank ähm, ähm, äh, kirjast Euroopa Keskpangale selgus, et et keskpankade sõltumatus on kompromiteeritud ja te ei vastanud äh, minu küsimusele, vaadatakse äh, on uuritud selle põhiseaduslikkust, aga valitsus on väitnud, et et tegemist ei olnud, äh, tegemist oli kapitaliga, kuigi tegelikult oli, oli see ju maksejõuetu pank, millest oli jutt. ja sellegipoolest äh, EKP lubas seda ähm, härra Juncker, kus iganes ta ka ei oleks, veel kolmkümmend üks miljardit eurot äh, kahe tuhande kümnendal aastal äh, lisati sellele miks neidele küsimustele ei ole vastatud? minu järeldus on see nii, et, et mitte keegi, mitte kedagi ei huvita, mitte keegi ei hooli, te jätate lihtsalt äh, iirlased äh,, iiri inimesed hätta Ühendkuningriigis. mis Scott, one minute and thirty seconds. proua Scott, palun. suur tänu, härra president Excuse me, I didn't see the blue card. vabandan, ma ei näinud, et äh, härra Tänok soovib esitada sinise kaardi küsimuse, kas olete valmis sellele vastama? Mr Flanagan, would you accept the blue card? härra Tänok, äh, kas olete valmis vastama härra Tänoki sinise kaardi küsimusele, palun, härra Tänok. mikrofoniga härra Tänok, palun. mikrofon, palun, härra Tänok. Äh, Iiri uh, kodanikud, kes on minu koduriigis ja ülejäänud Ühendkuningriigis. minu jaoks on erakordne, et teete selliseid avaldusi, ma ei tea, kuidas sellised avaldused aitaksid teid või teie eesmärke Iiri Vabariigiga seoses äh, ja pangandussüsteemi kontekstis, kas te väidate siis, et teie riik lahkub Euroopa Liidust ning liidub Ühendkuningriigiga ning Nael Sterlingiga, kas seda kavatsete öelda ja mida te ütlete, et kui toimub hääletus äh, ja hääletatakse ei, siis toimub, tuleb tollipiir äh, Põhja-Iirimaa vabariigi vahel ja vabariigil on suurem majanduslik koorem, kuidas see aitaks kaasa lõuna pool äh, jõukusele, kui oleks tollipiir, mis tegelikult Põhja-Iirimaa äh, ja, ja Lõuna-Iirimaa vahel toimu-, vahel. Teie riik oleks endiselt siis äh, tolliliidus ja, ja meie väljaspool. suur tänu, härra Främm üsna irooniline, ma ütlesin, et Iiri rahvast ei kuulata ja tõesti te ei kuulanudki, mida ma ütlesin, mina olen Iiri äh, rahvasaadik, mina ütlesin, et kui meile ei anta korralikke vastuseid, sest meid rööviti, meilt rööviti pool miljardit eurot kolm korda ja, ja need äh, ja me oleme kannatanud seetõttu kui Iiri rahvast siin ei kuulata, siis Iiri rahvas peaks seda arvesse võtma. Need, kes elavad Ühendkuningriigis, on pidanud äh, selle kriisi tõttu lahkuma. mõned äh, on kahekümnendates, äh, umbes veerand miljonit inimest Iirimaalt on pidanud lahkuma. kui meile ei vastata, siis mida muud me peaksime järeldama kui seda, et Euroopa Liit meid ei kuula Äh, välja arvatud juhul, kui äh, tuuakse sisse parempoolseid poliitikaid nagu need, mis äh, materdavad vaeseid inimesi. suur tänu ja järgmisena proua Scott rohelised soovivad, et Ühendkuningriik äh, äh, jääks Euroopa Liidu osaks, sest me peame ühiselt äh, leidma lahendusi ühistele väljakutsetele. kliimamuutus, meie ookeanide saaste, terrorism, rändekriis ei austa piire ning selleks on vaja ühiseid pingutusi ja ühiseid lahendusi praegu me oleme rääkinud sellest, kas meie tulevik on Euroopas või mitte ja peamiselt on räägitud, rääkijaks olnud keskealised mehed ülikondades, aga see on see igav osa, just nagu äh, need treilerid, mida tuleb vaadata enne filmi kallale asumist. nüüd hakkab tõeline mängufilm pihta, meil kõigil on oma äh, tähtis roll, kõigil on äh, võrdne võimalus sõna sekka öelda. mina jagan nende muresid, kes leiavad, et Euroopa poliitika ei ole inimeste kõrgusel ei Ühendkuningriigis ega ka mujal Euroopas. Euroopas, aga ma usun endiselt, et Euroopa lugu väärib austust, meil on erinevad kultuurid, erinevad inimesed, kes töötavad ühise äh, hüve nimel. me kõik teame, et Euroopa Liit ei ole tä-, täiuslik, aga me peame Euroopa Liidu liikmeks olema selleks, et seda muuta. rahvahääletuse kampaania annab meile võimaluse vahetada mõtteid selle üle, milline võiks olla teine Euroopa, kuidas see on võimalik, rääkigem sellest, kuidas meie ühist mõju saab paremini ära kasutada, kuidas Euroopa Liidu institutsioone saaks muuta demokraatlikumaks Euroopa kodanike ees. see on suurepärane võimalus äh, luua uuesti inimeste abil Euroopa inimeste jaoks. suur tänu, proua Scott ja nüüd äh, härra Vilimski, üks minut palun. aitäh, härra president, lugupeetud daamid ja härrad, kõigepealt avaldan oma rõõmu selle üle, et kahekümne kolmandal juunil toimub Ühendkuningriigi suur demokraatlik püha, kus inimesed ise saavad otsustada enda saatuse üle. ka Hollandis äh, on demokraatlik enamus, mis soovib, et korraldataks referendum Euroopa Liitu jäämise üle. ka minu koduriigis Austrias on väga palju inimesi, kes ei ole rahul enam Euroopa Liiduga ja tegelikult küsimus selle taustal on, et miks või kuidas on võimalik sellel mandril, kus demokraatia sündis, ükskõik kas tegemist oli siis Islandi või Kreekaga, las selle üle ähm, poliitajaloolased äh, arutavad, aga kuidas ei saada aru, et demokraatia on kõige parem ja igas riigis, igas süsteemis ja rahvas on see, kes otsustab, need ei ole ei teie ega ka meie, minu poliitilised sõbrad, vaid suveräänne rahvas ja Euroopa astub ainult siis sammukese edasi, kui meil uuesti õnnestub inimesi demokraatlikesse otsustesse kaasata ja neid mitte endast välja tõrjuda, aitäh. Mr Corvin Mikke, one minute. aitäh, härra Corvin Mikke, üks minut, palun pan donald tusk powiedział że zależy mu na swobodnym przepływie ludzi po europie. donald tusk ütles et tema jaoks on tähtis inimeste vaba liikumine aga ta unustas et ühendkuningriik ei ole osa schengenist. jah iirimaa küll aitas charles maxi aga nad ei maksnud talle mitte mingeid toetusi äh, meil ei ole vaja siin tervet hunnikut äh, ametnikke, kes räägivad Kongost, kui äh, britid saavad otsustada, siis vähemalt üheksakümmend protsenti otsustab lahkuda ja sellepärast loodan ka mina, et Ühendkuningriik lahkub ja et me saame uuesti äh, Ühendkuningriigiga koos, siis üheskoos Poola, äh, Tšehhi ja Slovakkiga luua Äh, Vabakaubandusliidu ja ma loodan, et Euroopa Liit lõhutakse. aitäh, härra Korvin Mikke, kas olete valmis vastama härra Buonanno sinise kaarti küsimusele? palun, härra Buonanno. Eh, aitäh, kuulsin just seda, mida kolleeg kuulis ja tahtsin, millest kolleeg äh, rääkis ja tahtsin teada saada, kas tal on mingi selline võlukepikene, siis Äh, kui tema oleks nüüd Tuski või siis ja Junckeri asemel, mida ta siis oma võlukepikesega esimese asjana teeks? kas te saaksite äh, korrata oma küsimuse teist osa, mida ma teeksin siis? mida te teeksite siis? tähendab, kui ma kuulasin teid, siis mõtlesin, et kui teil oleks võlukepikene nagu mõnes äh, äh, valmis või muinasjutus ja homme hommikul ärkate üles ja te olete Tuski või Junckeri kingades, siis mida te esimese asjana oma võlukepikesega siin Euroopas teeksite? ma kuulutaks Euroopa Liidu lõpu välja, ütleb Korvin Mikke. Fortunately we live in a real world. Õnneks me elame päris maailmas, ütleb president ja järgmisena saab sõna härra Gonzales Pons, palun poolteist minutit mikrofon, palun. Mike, please. Senor president, el acuerdo con Reino Unido no es. aitäh, president, ähm, kokkulepe Ühendkuningriigiga ei olnud see, mida me oleksime soovinud, aga see oli ainus võimalik kokkulepe. me leppisime nüüd sellega sellepärast, et me kõike ei kaotaks. aga ärgem tehkem siin illusioone, see ei ole hea kokkulepe, see on samm tagasi. kaks, kahe maailmasõja tagajärjed kaovad äh, aeglaselt, aga nad kaovad. väga vähesed meist äh, mäletavad maailmasõdade tagajärgesid ja see on õudne. me esitame, ehitame üles uut Euroopat selleks, et riikidevahelisi pingeid vältida, aga nüüd on meil siin inimesed, kes plaksutavad äh, just sellepärast, et meil on konfliktid riikide vahel. see on populistide pärusmaa, me ei tohi minevikuvigasid teha, natsionalism, populism, need on minevikuvead, me rääkisime väga palju välisriskidest ja need välisriskid on praegusel hetkel tegelikult Euroopa Liidu sees mõelge kolmekümne üheksanda aasta peale, see on kõik see vana populism, vana äärmuslus ja Euroopa Liit oli toona meil lahenduseks, eh, nii-öelda vaktsiiniks. Euroopal on vaja Ühendkuningriiki, on vaja Inglismaad, Walesi, Põhja-Iirimaad, Šotimaad ja muide nimetatud Ühendkuningriigi osadel on vaja ka Euroopa Liitu, sellepärast et väljaspool Euroopa Liitu on tõesti väga külm ja nüüd toimub see referendum, britid otsustavad, kas nad soovivad jääda või lõh-, lahkuda, aga ühte tahan ikkagi öelda. ükskõik, mida britid teevad, Euroopa jätkab. täna me räägime Ühendkuningriigist ilma, et britte väga palju siia saali oleks jäänud, väga tore näide küll, aitäh, järgmisena härra Kvalteeri, palun. suur tänu see kokkulepe, milles ühehäälselt kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki kokku leppisid, on meie, minu arvates õiglane ning tasakaalustatud kokkulepe. ning leian, et kõik institutsioonid võivad õigusega olla uhked selle üle, et Euroopa Liit on olnud oma ülesannete äh, kõrgusel. lõpuks ometi. kokkuleppes on arvesse võetud seda, et Ühendkuningriik saab ühtsest turust tulevikus ka kasu, ilma et nad peaksid olema seotud üha tihedamas integratsiooniga, poliitilise integratsiooniga liidu osalised. see põhimõte jääb aga teiste puhul kehtivaks. see kokkulepe eh, tagab, et naesterlingit ei diskrimineerita ning seda samas olles aluslepingutega kooskõlas ning tagades võrdsed tingimused kogu ühisturul ning ühtsed eeskirjad. see, selles kokkuleppes on austatud ka vajadust ala integratsiooni järele. kui Briti kodanikud otsustavad jääda Euroopa Liitu, siis meie äh, vaatame komisjoni ettepaneku läbi, austades seda ning austades kokkuleppe põhimõtteid. meie ei hakka selle rakendamist takistama ega sellega viivitama. õiguslikult öeldes Euroopa Parlament peab rakendama vastavat menetlust komisjoni ettepanekust lähtuvalt. aga poliitiliselt arvan ma, et arutelu näitab, et kokkulepe äh, on saanud meie koja suure enamuse toetuse. me oleme õiglased, peame sõna ja nüüd Briti rahvas peab kaitsma omaenda jõukust ning oma tulevikku. aitäh! suur tänu ja proua Pierde! suur tänu Euroopa Liidu liidritele nende kannatlikkuse eest, kui britid esitavad üha rohkem nõudmisi. Briti liidrid teavad, et kokkulepe oli oluline härra Cameroni jaoks ja tema erakonna jaoks. nüüd algab tõeline võitlus, rahvahääletus on tulemas, aga ei ole veel selgelt äh, meil see pall vaenlase väravas. Äh, mitmeid äh, valesid ja on esitatud aastaid sellistelt isikutelt nagu härra Farage. mängus on kõrged panused. inimesed nagu mina soovime, et meie tulevik oleks jõukas, turvaline ja kindel. Euroopasse jäämine oleks võimalus selle tagamiseks. ettevõtetel on juurdepääs meie maailma suurimale ühtsele turule, mis on parem kui ükskõik milline vabakaubanduslepe. aga Euroopa Liit ei ole ainult see, tehakse tööd migratsiooni, kliimamuutuse, terrorismi valdkonnas, valdkondades, kus tuleb teha ühistöös. Need, kes tahavad Euroopa Liidust äh, lahkuda, äh, räägivad äh, nagu hullud, kes liiguvad jooksevad kuristiku suunas, teadmata, mis on teisel pool kuristikku. see on idiootne. jäägem Euroopa Liitu ühiselt, et me saaksime anda Ühendkuningriigi uhkelt üle tulevastele põlvkondadele. suur tänu ja proua Sargentini, palun. üks minut. aitäh, president me võime siin ülemkogusid riburada pidi korraldada Äh, pagulaste üle, et koos Türgiga, ilma Türgita, koos Kreekaga, ilma Kreekata, koos Austriaga, ilma Austriata, siis Balkani riikidega ilma Kreekata. me võime seda tõesti riburada pidi teha, aga me ei saa varjupaiga ja rändekriisi kontrolli all ja kui me ei ole valmis rääkima sellest, et eelmisel aastal tuli üle miljoni inimese ja et ka sellel aastal tuleb neid umbes sama palju kui me räägime piiride kinnipanekust, nii välispiiri kui ka sisepiiride kinnipanekust, siis me tegelikult pigistame silmad kinni ja homme jällegi sise- ja õigusministrid teevad sedasama, kui nad hakkavad jälle rääkima äh, sellest, kuidas erinevaid artikleid kasutada Schengeni lepingus selleks, et piirikontrollid uuesti sisse viia härra Tusk, juhtimine tähendab seda, et me saame aru, et meil tuleb pagulastele anda varjupaika ja et me ei peaks neid lihtsalt Kreekasse jätma või Türki tagasi saatma? From... suur tänu, teile on esitatud äh, proua Otsenbergilt äh, sinise kaardi küsimus, olete valmis vastama? Πρόσεξα προσεκτικά άκουσα αυτά που είπατε κυρία Σαρτζεντίνη. Για σας... Kuulasin väga tähelepanelikult proua Sargentini sõnavõttu. Teie jaoks loomulikult on tähtis rändeteema, kas te rääkisite aga sellest äh, tippkohtumise valguses vaid sellepärast, et kõikides liikmesriikides pole poliitilist tahet ümberpaigutamise elluviimiseks, äh, mida on Euroopa Liidu jaoks vaja et meil ole- ja et meil oleks äh, tugevam Türgi poliitika, et türgiklased oma kohustustest kinni peaksid äh, tagasivõtmise küsimuses. aitäh, president, ma tahtsin öelda, et me räägime siin pagulaskriisist, mitte migrantide kriisist. Need inimesed, kes jõuavad Euroopasse pagulasena, saavad varjupaiga, asüülistaatuse ma rääkisin sellest, et äh, liikmesriigid ei ole valmis oma koormat kandma, aga nüüd see ettepanek, et me veel kord äh, Türgi võtsime, võtaksime pihile, sellest ei ole mitte mingit kasu kolm miljardit, noh, sellest ka tegelikult ei ole kasu, me ju tegelikult ei taha Türgiga uusi peatükke avada, me ei taha, et Türgist saaks äh, liikmesriik, me ei taha neile viisavabadust pakkuda ja me tegelikult tahame, et nad hoiaksid kahte ja poolt miljonit äh, äh, pagulast enda riikides, meil tegelikult ei ole mitte mingit läbirääkimiste positsiooni. minut. president. ära Borgetšo, üks minut lugupeetud juhataja, see arutelu ei ole minu silmis veenev. ma ei ole veendunud selles, kas äh, ei hääletamine oleks nii kahjulik? tegelikult äh, nõukogu ei ole veel langetanud mingisuguseid põhjapanevaid otsuseid. rändeküsimuses on antud kolm miljardit eurole tingimusel, et nad teevad äh, seda, teist ja kolmandat, aga kuulates nüüd president Tuski, kuulates teid, siis näen ma, et, et Euroopa kodanikud on need, kes maksavad. Euroopa kodanik, üks Euroopa kodanik Giulio Regeni tapeti, ta oli kahekümne kaheksa aastane, võitles inimõiguste eest, teda piinati kohutavalt. kas tema saatus ei tähenda midagi? see on häbiväärne. võtame Egiptuse kogemused Egip,, Egiptusest, egiptlased peavad meile rääkima, mis juhtus, me peame teada saama, mis, milline oli tõde. Itaalia valitsus peab saama vastuse kõrge esindaja Mogherini ei öö, äh, äh, ole oma ülesannete kõrgusel, see on häbiväärne. Funtuulis. ja Euroopa ülesehitustööl ei ole tulevikku, äh, kui me jääme selliseks nagu praegu. mingil hetkel peab areng kiirenema öö, ning Euroopa peaks reageerima kiiremini Ühendkuningriik tahab era, eristaatust selleks jääda Euroopa Liitu, et kaitsta oma äh, kodanikke ning äh, oma suveräänsust, aga teistes riikides on ka kodanikud ja neil on ka suveräänsus. ka nemad peaksid saama äh, eritingimusi, miks nemad niiviisi sama eeskuju ei järgi? Kreeka ise on nüüd riik, keda kägistatakse ja mingisugust Euroopa solidaarsuse märki ei ole üles näidatud, Euroopa on üles ehitatud ainult valedele. NATO kohalolek äh, Egeuse piirkonnas on tragöödia ja äh, kõik üritavad Türgi ees äh, lipitseda, tehke ükskõik milliseid plaane te soovite avatud kinnipidamiskeskused äh, ja nii edasi ja nii edasi, aga meie äh, näeme teie valesid läbi. Äh, härra Prokk, lugupeetud ülemkogu president, lugupeetud volinik, suur tänu härra Junkrile ja härra Tuskile hea koostöö eest mida pakkusite Euroopa Parlamendile tippkohtumise ajal. ma arvan, et me ei müünud maha Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi huve neil läbirääkimistel. ma usun, et David Cameron sai tagasi koju võtta selle, mis tal vaja oli. me seadsime talle kohustuse, et me äh, säilitame need reeglid, mis meil on seadusandluse jaoks, aga on oluline, et me konstruktiivselt äh, seda projekti edasi viiksime ja ma usun, et läbirääkimistelt tuli see ka selgelt välja. ma olen arvamusel, et see kokkulepe on ka õiguslikult äh, püsiv ja me peame ka seadusandluses jälgima, et äh, me, meie seadusandlus oleks õiguslikult pädev ma arvan, et äh, selle põhjal võime nõustuda sellega, mida ütles härra Cameron läbirääkimiste lõpus. ka Ühendkuningriigil ei ole muutuvas maailmas ähm, mingit võimalust, mitte mingit mõju, kui ta äh, ei tee koostööd Euroopaga võitluses terrorismiga muudes küsimustes. me näeme, äh, et nagu me oleme viimastel päevadel, et Ameerika Ühendriigid ja Venemaa sõlmivad omavahel kokkuleppe ilma meid kaasamata, siis see on väga murettekitav, see paneb meid kõiki mõistma, et üksi me hakkama ei saa. ja sellepärast äh, on oluline, et me võidaksime tagasi kõik Euroopa rahvad ja ma usun, et äh, ka äh, Briti rahva seas see mõistmine ainult tugevneb. suur tänu! suur tänu, kas olete valmis vastama härra Andersoni sinise kaardi küsimusele. härra Jurek, me võtame vastu ainult ühe sinise kaardi küsimuse. So Mr Anderson. härra Anderson, palun. aitäh, härra Prokk. kui ma ei eksi, siis see kokkulepe ei tunnusta Eurotsooni riikide moraalset õigust või õigupoolest, et, et kui siin ei võta, võta arvesse riikide õigust mitte osaleda selles kokku äh, läbi kukkunud äh, projektis, mis on euro, kas ei peaks midagi muutma? meil on selge seadus, et kahekümne, kakskümmend kuus liikmesriiki võtab vastu euro üheksateist, on selle kohustuse täitnud, seitse on teel sinnapoole ja me oleme teinud äh, erandi kahele riigile, kellel on opt-in ja opt-out ehk siis võimalus äh, soovi korral osaleda. me oleme selles kokku leppinud, et euroala võib laiendada, võib süvendada ning kõigil on ühesugused õigused, võrdsed võimalused, aga me oleme ka kokku leppinud, et et neil seitsmel riigil on ka äh, tulevikus needsamad õigused, mis euroala riikidel. euro on Euroopa Liidu valuuta äh, meil ei saa olema mitme valuutaga rahaliitu ja selles oleme kokku leppinud. aitäh, proua Rodriguez, palun üks minut. lugupeetud härra president. Te rääkisite Schengenisse investeerimisest. ma arvan, et see on väga hea mõte, sest et praegune Schengeni ala killustumine vajab väga kiiret tegevust. meil on vaja tugevdada Euroopa piiri, aga mis on tegelik Euroopa piir? ma arvan, et see ei peaks olema okastraadiga kindlustatud. me ei peaks ehitama Euroopa kindlust, tõeline Euroopa piir peaks pigem põhinema sellele, et me arendame suhteid Euroopa Liidu ja tema naaberriikide vahel. selliselt et Euroopa piiril oleks hea logistika, hea taristu, et see tagaks Euroopa kodanikele turvalisuse, et me suudaksime hallata rändevoogusid, et me suudaksime pakkuda abi ka põgenikele. ma arvan, et see on väga suur investeering tulevikku ning selline investeering eh, selles suhtes tuleks õige pea kokku leppida suur tänu, proua Atkinson, üks minut. kõigepealt tahaksin tänada äh, tänada äh, valijaid äh, Lõuna-Velsist, ma loodan, et teil on huvitav jälgida seda arutelu äh, David Cameron äh, sai paljugi sellest, mida ta soovis. ma olin koos äh, Elmar Brokiga ka kohal neil läbirääkimistel ja meie ülbe peaminister isegi ei soovinud pooli äh, Euroopa Liidu valitsusjuhte kohata ega ega ka meid, kes me esindasime sadu ähm, ähm, äh, parlamendiliikmeid, ma arvan, et see näitas ka Briti rahva, Briti rahvale, mida on oodata, ei ole enam tulevikus vaba liikumist, ei ole kõiki neid eeliseid. nii et härra Brock, peaministri äh, kokku, saadud kokkulepe ei ole väärt seda paberit, millele ta on kirjutatud ja tema justiitsminister Kõuga ütles talle seda täna britid äh, otsustavad rahvahääletusel ja ainuke võimalus midagi saavutada on, kui nad hääletavad vastu. proua Šoidrova, poolteist minutit. aitäh. kallid kolleegid, kallid sõbrad, mul on väga hea meel selle ettepaneku ja kokkuleppe üle, sest see peegeldab kahekümne seitsme riigi tahet tingimustes, mis on vastuvõetavad nii Ühendkuningriigile kui ka kõikidele teistele. tegemist on mõistlike tingimustega. jah, otse loomulikult me peame endale selgeks tegema ka seda, et see kokkulepe tähendab veel ka uusi läbirääkimisi õigusloomelisel tasandil, mida tuleb arutada ka Euroopa Parlamendis ma arvan, et punaseks jooneks on meie ühised väärtused ja meie põhimõte, et me ei muuda aluslepinguid. ma austan kõiki, kes on valmis vastu võitlema populistidele ja mul on väga hea meel kuulda siin neid hääli, mis ütlevad, et tuleb jääda Euroopa Liitu. mul on hea meel, et neid hääli tuleb isegi Ühendkuningriigist. mul oli väga hea meel kuulda, et härra Fox on liitu jäämise poolt teiselt poolt kuulsime ka härra Farage'i, kes on täiesti valesti aru saanud Tšehhi peaministri sõnastest, kes ainult ütles seda, et võib-olla võib see endaga kaasa tuua ähm, doominoefekti ja lahkumise laine, see võib olla äh, brittide lahkumise otsuse tagajärjeks äh, meie ei taha lahkuda, aga muidugi on see risk olemas, kui referendumil ütlevad britid ei. mina toetan äh, härra Tuski ja imetlen tema läbirääkimiste jõudu ja loodan, et teete sedasama ka pagulaskriinis äh,. aitäh ja veel üks küsimus teile proua Krapinilt, palun. aitäh härra president, daamid ja härrad, ka mina leian, et Ühendkuningriik peaks jääma Euroopa Liitu ning ma saan aru, et teie ka. mul on teile järgmine küsimus. kas teie leiate, et pärast neid järeleandmisi, mis tehti ülemkogul Ühendkuningriigile, et siseturg ja vaba liikumine ja võrdne kohtlemine on need põhimõtted, millest tuleb siis ka kinni pidada ja loodan, et vastate jaatavalt aitäh! see kokkulepe on kooskõlas Euroopa Liidu väärtustega, peetakse kinni ühisturu põhimõtetest ja kõik see, mida teie mainisite, see on tõesti tõsi. muidugi me arutame siis õigusloomelisi nüansse, kuid otse loomulikult ei tohi rikkuda ühisturu põhimõtteid aitäh järgmisena, härra Weidenholzer. aitäh, härra president, on väga hea, et meil on nüüd äh, olemas alus otsustamiseks Briti referendumi üle. tegemist on brittide otsusega, nemad peavad vastu võtma õige otsuse ja ma olen veendunud, et nad seda ka teevad kahjuks on siin veel ka teisi tähtsaid küsimusi, mis lükati edasi, pagulaste küsimus näiteks, mis praegusel hetkel tõesti on meie jaoks väga tähtsaks ja mul on väga kahju, et alles viiendal märtsil hakatakse ülemkogul seda küsimust arutama, see on viimane võimalus ja meil on vaja nüüd tõesti äh, just toetada äh, lähteriike, tuleb investeerida seal taristusse, julgeolekusse, samamoodi on meil vaja turvalisemaid piire, me ei saa turvalisi piire tagada sellega, et me sisepiire hakkame kaitsma. meil on vaja Kreeka toetust äh, selle küsimuse lahendamisel, mitte ainult äh, julgeolekustandardite pärast, vaid samal ajal tuleb mõelda siin ka inimõigustest kinnipidamise peale ja peale selle tuleb äh, lõpetada tuleb meil lõpuks leida see Euroopa Liidu tasandil lahendus, see on väga tähtis. Bertelsmanni sihtasutuse äh, Äh, uuring näitas, et inimesed ootavad seda meilt, meil on vaja siin ühist otsust, mitte äh, rahvusriikide äh, omapäi kõndimist. järgmisena härra Karas, palun. daamid ja härrad, lugupeetud president, mõlemad küsimused, nii pagulase küsimus kui ka referendumi küsimus Ühendkuningriigis on küsimused, millel on ühiseid külgi. nimelt, et on liiga palju poliitikaid, kes äh, ei ole valmis tõsiselt tegutsema nende küsimuste nimel, kes ei arvesta kodanike muredega, kes mängivad inimeste muredega, selle asemel, et võidelda lahenduste eest mõlema küsimuse puhul on ühiseks ka see, et ähm, on inimesi ka meie poliitilisest spektrist, kes äh, inimeste ja parteide vahelisi küsimusi, rahvuslikke huvisid, isiklikke huvisid äh, üritavad läbi suruda Euroopa solidaarsuse Euroopa projekti äh, õlul. ja ma kutsun teid üles, lõpetage ära need mängud, asi on liiga tõsine, et seda teha nii varjupaigataotlejate probleemis kui ka Ühendkuningriigi referendumi küsimuses. me räägime praegu Euroopa ühendamisest, me räägime Euroopa kogukonnast, me ei räägi praegusel hetkel renatsionaliseerimisest ja isiklike huvide läbisurumisest samamoodi tuleb väga selgelt öelda, et on täiesti vastuvõetamatu see, et äh, ühe ähm, ühe poole seaduste rikkumist õigustatakse teise poole õiguste rikkumisega, et äh, hakatakse ühe poole mm, taradele tagasi mat-, maksma teiste tarade, teise poole taradega praegusel hetkel Euroopa Liidu otsused on olnud ebapiisavad, meil on vaja lõpuks hakata töötama lahenduse nimel, meil on vaja rohkem usaldusväärsust kogu selle kaose asemel. härra Karas, teile on sinise kaardi küsimus. see on härra Baltšiitiselt, aga siiski enne härra Artui. härra Baltšiitis saab sõna praegu. nüüd räägivad kaks inimest korraga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 Ühendkuningriik, äh, nagu ma saan aru, peaks, äh, peaks, peaks jääma äh, Euroopa Liitu. see oleks mõistlik, kas teie ei arva, et Euroopa Komisjon peaks ka meetmete paketi koostama, mida rakendatakse juhuks, kui Ühendkuningriik ei oleks enam Euroopa Liidu liige. me peame hakkama rääkima Londoni äh, Cityst äh, peame rääkima mitmetest asjadest. ka sellest, kuidas me kasutaksime infrastruktuuri ühiselt, kuidas me peaks valmistuma selleks viimaste päevade läbirääkimistel on seda näha ja tegelikult tänan kõiki kolleege, seda on liiga vähe tehtud, Elmar Brok, Thierry Verhofstadt siit parlamendist aitasid sellele kokkuleppele jõuda. sest sellega tagati see, et üheskoos komisjoniga ei pandud mängu äh, Euroopa Liidu huvisid äh, riikide huvide altaril. Manfred Weber tsiteeris Euroopa kodanikke, Euroopa kodanikud soovivad kogukonda tugevdada, mitte lahkuda. kui Ühendkuningriik ütleb ei Euroopa Liidule, siis äh, on see terve protsess, ei hääletata mitte mingi lepingu üle üleüldiselt tahan aga öelda, et iga referendum, mille valitsused välja kuulutavad, on tegelikult vastutusest kõrvalehoidmine ja parlamentaarse demokraatia nõrgestamine. härra Karas, kuna mul oli siin tõesti al-, väike valesti mõistmine, sellepärast ma leian, et oleks aus ka härra Artuile anda sõna, et ta saaks oma küsimuse esitada. härra Karras, kas te olete valmis vastama? You have no escape ega te sellest ei pääse, härra Karas. suur tänu, härra juhataja, suur tänu, äh, kolleeg Karas. ma pean teile ütlema, et äh, ma siin äh, võtan endale vabaduse arvata, et meie kokkulepe, mis saavutati härra Cameroni ja riigijuhtide valitsusjuhtide vahel, oli edukas. sellepärast, et selline teatrimäng jätab väga halva mulje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 ma olen, ma pole rahul päris sellega, sellepärast et äh, kokkuleppe tulemusel äh, ei saa me neli kuud äh, mitte midagi teha, sellepärast et rahvahääletust ei ole veel toimunud, kõik on jäänud tupikseisu. mõlemad küsimused on omavahel seotud, on otsuseid, mis on vastu võetud ja probleem on selles, et nende otsustega ei käida tõsiselt ringi ja selle eest vastutavad need, kes neid otsuseid vastu võtavad. ja nad peavad ka iseennast tõsiselt võtma, sest see, kes ennast tõsiselt ei võta, seda ei võta ka teised tõsiselt, see kehtib nii pagulaskriisi kohta äh, kui ka kokkuleppe kohta Ühendkuningriigiga me ei räägi ja ei aruta siin ju mitte kokkulepet, vaid seda, kas öeldakse jah või ei Euroopa Liidule ja ma nõuan poliitikutelt, et nad oleksid eh, tõsisemad ja ka tõsisemalt oma otsuseid võtaksid. meil on probleemid liikmesriikidega, sest eh, nemad ei ole võtnud tõsiselt neid otsuseid ja mängivad üksteise, üksteise vastu välja tõesti, kui me kõik peaksime kinni sellest, mida me oleme lubanud, siis meil läheks paremini. aitäh järgmisele, härra Niedermüller, palun. suur tänu, härra juhataja. kõikide huvides on see, et Ühendkuningriik jääks Euroopa Liitu. aga kui me loeme kokkuleppe teksti, siis päris rahul me ka olla ei saa iseäranis, mis puudutab äh, sotsiaalsete to-, äh, piiramist, mis on selgelt diskrimineeriv, see jätab äh, mõru maitse suhu, sellepärast et härra Farage'i ja äärmuslikud parempoolsed, kes alustasid kampaaniat tööd, tööliste õiguste vastu, on, on võitnud Äh, me teame, et äh, ungarlased ja poolakad ei lähe Ühendkuningriiki nende sotsiaaltoetuste pärast, vaid sellepärast, et neile pole kodus tööd. ükski sotsiaalne toetus ei kompenseeri seda, et nad ei näe oma peresid igal õhtul. Neil on mõru maitse suus, sellepärast et äh, jälle kord peavad konfliktide eest maksma need, kes on kõige haavatavamas olukorras, sest sotsiaalseid toetusi kärpides teeme me kahju vaestele. sellises Euroopas me elamegi. kohe, kui tekib mingisugune mingisugune mure, siis esimeseks äh, lahendusettepanekuks on hoidkem kokku sotsiaalkulude arvelt. jällegi on liikmesriigid, kes tahavad sedasama teha ja samamoodi kärpima asuda, mina tahan võidelda sellise Euroopa eest, mida, äh, mis ei äh, tegele sotsiaalsete kulude kärpimisega ainult. suur tänu meie ehitame üles Euroopa Liitu selleks, et hoida ära konflikte, et elada rahus, äh, mitte selleks, et äh, populistide rünnakuks, rünnakute ohvriks langeda. Euroopa Liidu ülesehitajad äh, olid julged, et luua Schengen, luua euroala, et ühendada Euroopa ning meie peame nende saavutusi alal hoidma meie esimees Weber ütles, et Liibüa sõjas Ukrainas Süürias on, on mured, aga meie pea, peame Ühendkuningriigi küsimust tähtsamaks. kas tõesti, seistes silmitsi nende kriisidega, mis meid ümbritsevad, suure tööpuudusega Euroopa Liidus, on see tõsine kriis? härra Juncker ütles hiljuti, et me kas äh, oleme piisavalt julged või kõik laguneb koos. mina arvan, et me peame olema julged, et Euroopa Liit ei tohi laguneda koost ning äh, usun, et Briti äh, rahvas on piisavalt mõistlik ning rangetab juunikuus õige otsuse. ma loodan, et nad hääletavad jah ning jäävad Euroopa Liitu. see on ainus õige vastus nii Euroopa Liidu jaoks kui ka Ühendkuningriigi jaoks. Teie, härra Tusk, ütlesite, suur tänu tänu teile selle eest, et see on üks äh, kõige ohtlikumaid hetki Euroopa Liidu ajaloos. see on tõsi, ma arvan, aga samal ajal ümbritseb meid ka kohutav äh, humanitaarkriis, rändekriis, äh, suurim pärast teist maailmasõda ning seetõttu ootan optimism südames seitsmendat märtsi sellepärast et selleks ajaks on Türgi tippkohtumise tulemus olemas, nii et loodetavasti arutelud on selleks ajaks muutunud enne kui ma küsisin teilt, kas te olete valmis härra Jakovtši sinise kaardi küsimusele vastama, äh, paluksin ma, et proua Guillaume äh, võtab sõna ning kuulame ära äh, pärast president proua Guillaume'i, mida on öelda härra Tuskil, sest tema peab lahkuma, aga, aga enne seda siis härra Jakovtšitši sinise kaardi küsimus, kui olete valmis vastama. palun. suur tänu juhataja, suur tänu, proua Sotša, et olete valmis mu sinise kaardi küsimusele vastama, kuulasin väga tähelepanelikult, mida te rääkisite, tunnen teid väga hästi ja tean, et teie soovite, et Ühendkuningriik jääks Euroopa Liitu, mina olen teiega päri. aga me kaks ega ka Euroopa Parlament ei otsusta selle üle, selle üle otsustavad Briti inimesed. kui Briti rahvas otsustab, et nemad soovivad lahkuda, kas olete siis nõus, et sellisel juhul on see vastus lõplik äh, Ühendkuningriigile ning ei tohiks enam olla mitte mingisuguseid muid läbirääkimisi? ja sellisel juhul öö, äh, peab Ühendkuningriik äh, oma äh, uuenenud äh, liikmelisuse staatuse läbi rääkima. jah, püüan vastata teile sellele küsimusele, olen nõus, et see kokkulepe, mis on sõlmitud, on lõplik kokkulepe, kuid Äh, ülemkogu on teinud järeleandmisi äh, ning äh, hääletustulemus oli ühehäälne ning ma ei usu, et me peaksime andma brittidele võimalusi veel mingisuguseid uusi liikmelisuse läbirääkimisi korraldada, nii et jah ja äh, Ühendkuningriigi lahkumise küsimus äh, äh, näitab seda, et kas Euroopa Liit suudab olla ühtne mitmekesisuses või, või erinevates vaenuhoogudes. ja see, mida siin otsustati, mitte midagi rändeküsimustes ja nendel õhtutel Äh, räägiti asjadest, mis peaksid juba paigal olema, aga meetmed tõhusus, meetmete tõhusus pole kohapeal äh, ennast tõestanud. Äh, kriisikeskused Itaalia ja Kreeka, see ei toimi. ühised lahendused annavad, jätavad soovida ja annavad ennast oodata ja langetatakse unilateraalseid otsuseid isoleeritud Euroopa, mitte ühenenud Euroopa. ka seda Kreeka küsimuses Äh, Balkani äh, küsimustes äh, ja räägitakse kaosest piiridel. komisjon ning eesistuja räägivad humanitaarkriisist minul oleks järgmine küsimus, miks need ülemkogu kohtumised, miks need tippkohtumised, kui otsuseid ei langetata? rändeküsimust ei saa kasutada poliitilise kommunikatsiooni vahendina aga paraku seekordne ülemkogu oli jällegi üks näide sellest, kuidas seda tehti. suur tänu ja nüüd siis äh, ülemkogu president härra Tusk ja siis lõpus saab sõna härra Dombrovskis. palun, härra Tusk. suur tänu. Äh, suur tänu teie mõistva suhtumise eest. räägiksin kahest teemast, millest me täna oleme peamiselt rääkinud, Ühendkuningriigi kokkulepe ning rändeküsimused. Äh, need küsimused on omavahel seotud, tihedalt seotud mul ei ole vähimatki kahtlust selles, et see, kuidas me reageerime rändekriisile, on olulise tähtsusega ka rahvahääletuse kampaanias. kõik need, kes soovivad ühtsust säilitada Euroopa Liidus, kes soovivad seda, et kogu läänemaailm jääks ühtseks rindeks, kõik need, kes tunnevad, et kätte on jõudnud oluline ajahetk, peaksid võitlema selle ühise plaani nimel nii otsusekindlalt kui vähegi võimalik. ühine plaan tähendab seda, et me oma otsuseid ellu rakendaksime tõhusalt, austades äh, Schengeni piirieeskirju ning äh, meil peaksid olema ühised tegevused Türgiga. kui meil oleks rändekriisi äh, kui keegi rikub ühtsust rändekriisi lahendamise küsimustes, siis äh, aitavad need inimesed äh, võib-olla kaasa ka Ühendkuningriigi lahkumisele Euroopa Liidust. nagu ma juba ütlesin, Ühendkuningriigi kokkulepe jõustub ainult siis, kui Briti rahvas hääletab selle poolt. kui Briti rahvas hääletab lahkumise poolt, siis äh, kokkulepe äh, kaob, seda enam ei ole mitte kellelgi ei peaks olema selles küsimuses mitte mingisuguseid illusioone. tegemist ei olnud lihtsalt ühe läbirääkimiste vooruga paljude seas äh, Euroopa Liidus äh, Ühendkuningriigi kokkuleppe küsimuses. tegemist oli esimese ja viimase läbirääkimiste vooruga, rohkem neid voore ei tule. suur tänu ja vabandan, et ma pean lahkuma, mul on äh, töiseid kohustusi paraku. härra Tusk And uh, now I am asking uh, Mr. Kefalogiannis to take the floor for one minute and thirty seconds. ja nüüd saab sõna härra Kefalogiannis, palun. poolteist minutit. Äh, kallid sõbrad, äh, härra äh, president, president Junckeri ja president Tuskiga on rahke, las-, raske eriarvamusel olla Ühendkuningriigi kokkuleppe küsimustes ootan äh, rahvahääletust ning äh, läbirääkimisi äh, protsessi pärast seda rahvahääletust. Zürichi kõne oli suurepärane. rahva soovi on näidanud ka Iiri juhtumid, Šoti rahvahääletus ja praegune rahvahääletus on seadnud Ühendkuningriigi ohtu Ühendkuningriik võib muutuda väikeseks Inglismaaks, Little England. ja mina kavatsen investeerida Schengenisse ning piiride äh, avatusse. Türgi on üks osa probleemi põhjustest, aga üks osa ka probleemi lahendustest. inimesed lihtsalt reisivad läbi Türgi ja äh, Euroopa on muutumas äh, Põhja-Aafrika riikide magnetiks. Äh, Türgi ei ole suutnud tagasivõtmise ja kokkuleppest kinni pidada me arvame, et Euroopa suudab asjad kontrolli alla saada ning lõpliku lahenduse välja töötada. suur tänu ja nüüd kolleeg Jenge üheks minutiks, palun. Grazie, signor presidente. Abbiamo assistit-. aitäh, proua juhataja. meil on nüüd juba, kes teab, mitmendat korda toimunud ülemkogu, mis ei toonud mingeid tulemusi ja siis kuuleme taas lubadusi järgmisteks kuudeks, mis puudutab rännet. me näeme, et see kõik tegelikkuses ei toimi. Euroopa Liidu rändekriis taandatakse alati ainult äh, siis voogude suunamisele, välispiiride kaitsele. see on põhimõtteliselt äh, ülemkogu üldine lähenemine, see ei ole pikaajaline poliitika küsimus on ju tegelikult pigem selles, et luua seaduslikud sisserände võimalused ja kanaliseerida niimoodi rändevoogusid. ülemkogu mm, järeldused ei anna selgeid vastuseid neile probleemidele. kas see on äh, üldine äh, lähenemine põge-, põgenikekriisile. meil on vaja rohkem solidaarsust, meil on vaja ühtset äh, lähenemist Euroopa tasandil ja kui me seda ei leia, siis äh, tuleb äh, meil tunnistada, et me oleme poliitiliselt ähm, läbi kukkunud ja vaba liikumine on ohus. aitäh, kolleeg Ökmar, palun. aitäh, minu meelest on tähelepanuväärne, et nendes aruteludes, mida oleme pidanud täna pärastlõunal, on väga vähesed äh, ne neist, kes on nii-öelda vastalised, äh, rääkinud probleemidest meie ees seisavad. küsimus ei ole mitte niivõrd Euroopa Liidus ja selles, kuidas see peaks edasi arenema, me räägime Euroopa stabiilsusest, julgeolekust, jõukusest. Putin, Venemaa, Ukraina Need on äh, probleemid, mis meil seisavad, provo-, mitmed liikmesriigid provotseerimine ja me teame, et äh, paljud, äh, kes soovivad, et Ühendkuningriik lahkuks Euroopa Liidust, pooldavadki Putinit. paljud neist, kes selles leeris on, ei soovi vabu turgusid. kui me aga vaatame neid probleeme, mis mees seisavad, mis puudutab stabiilsust, Putin, nagu ma ütlesin, Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikide lagunemine, põgenikekriis, kliimapoliitika. ma arvan, et mitte keegi ei saa väita, et me saame lahendada äh, neid probleeme ilma, et oleksime ühtsed. kui me killustume, siis see tuleb ainult vastu Putini, Le Peni ja Ida-Euroopa äärmuslaste huvidele. me peame selgitama, kui oluline on äh, Ühendkuningriik Euroopas. suur tänu, härra Höökmark. Teile on sinise kaardi küsimus härra Marek Juurekilt. kas olete valmis vastama? ja mind oleks üllatanud, kui keegi ei oleks soovinud ähm, küsimust esitada. hästi, härra Jurek, palun. suur tänu. suur tänu ka, et mainisite äh, seda ohtu, mida Venemaa kujutab Euroopale, eelkõige sellele Euroopa osale, kus asub ka minu koduriik. aga kas te siis ei näe, et äh, tegelikult ei ole mitte inimesed need, kes, kes neid teemasid arutavad, vaid valitsused ja ja, ja suured huvirühmad, kes on huvitatud sellistest projektidest nagu ähm, Nord Stream kaks, nii et me peame tegelikult mobiliseerima riike ja valitsusi, mitte niivõrd avalikku arvamust. härra Ökmar, pool minutit. suur tänu. ma olen üsna veendunud, et Euroopa inimesed peavad oluliseks just stabiilsust ja julgeolekut meie maailmajaos. Nad soovivad rahu. ja nad näevad selle mõju. me soovime, et meil oleks vastutustundlik energiapoliitika, kliimapoliitika, keskkonnapoliitika ja meie ülesanne on äh, näidata, et me suudame seda teha ja meie ülesanne on näidata, millist teed pidi minna. ma arvan, et mitte keegi siin kojas ei väida, et või ei arva, et me saame nende probleemidega üksi paremini hakkama. aitäh. suur tänu. järgmiseks proua Elena Valenciano üheks minutiks. suur tänu meil on üsna palju aega kulunud arutelule selle üle, kuidas Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust takistada. ja see oli muidugi hea, on hea mõte püüda takistada Brexitit, kuid äh, meil ei ole nii palju aega ja, ja energiat et äh, takistada üleüldist Eurexit nii-öelda, see tegelikult mind hämmastab, et erinevad äh, valitsused äh, püüavad vältida vastutust selles, sellel teemal, mis on, mis on meie väärtustele mõeldes nii oluline, nimelt põgenikekriis. see on ju tegelikult see, kus Euroopa peab näitama, mis on tegelikult tema tuumaks äh, see on, need on just need asjad, mille eest me oleme võidelnud, mida, mida oleme kaitsnud. püüdes takistada Brexitit, oleme unustanud selle, peame takistama Eurexitit, nimelt nende põhimõtete ja väärtuste kaitse, mis on olnud Euroopa Liidule alati oluline. aitäh ja nüüd on vaba mikrofoni voor ja kõigepealt on sõna härra Randrelil veel enne. suur tänu ma pean ütlema, et äh, ülemkogu kohtumise tulemused mis puudutab äh, Brexitit ja seda kokkulepet, mis suudeti sõlmida, siis see on tegelikult äh, rahulduspakkuv. ma arvan, et see võtab arvesse kõiki neid erinevaid keerukusi, mille tõi välja Ühendkuningriik, võtab arvesse Ühendkuningriigi soove ja tulemuseks on, on selline lähenemine, mis on tasakaalus ja otsustab. ma arvan, et nüüd on oluline, et Euroopa Liit ei sekkuks Briti rahva suveräänsesse otsusesse, neil on õigus otsustada, kas nad soovivad jääda Euroopa Liitu või soovivad nad sellest lahkuda kuid me peame väga selgelt ütlema, et kui Ühendkuningriik otsustab Euroopa Liidust lahkuda, siis on sellel tagajärjed ja need tagajärjed on pöördumatud. on äärmiselt oluline, et Briti valijad ja lõppude lõpuks ka kõik Euroopa kodanikud mõistaksid, et Euroopa Liidul on nii puuduseid kui eeliseid. Euroopa Liidul on nii häid kui halbu külgi ning kõigil on omad kohustused, mitte ainult õigused. ja tegemist ei ole ainult ühekordse hääletusega, vaid see toob kaasa väga äh, olulisi tagajärgi kogu Euroopa Liidule. ma arvan, et võttes seda kõike arvesse, äh, siis äh, Briti rahvas ja ka kõik teised rahvad saavad vabalt ja suveräänselt oma otsuse langetada. suur tänu ja nüüd vaba mikrofoni voor. neliteist inimest soovib sõna võtta. ma arvan, et ma saan umbes kümnele sõna anda. ja kui igaüks äh, räägib ainult ühe minuti, siis võib-olla saan veel mõnele inimesele rohkem sõna anda. kõigepealt ähm, kolleeg McInnes, palun. Um... aitäh, president. ülemkogul räägiti pagulastest ka, aga meie räägime siin ainult Ühendkuningriigi referendumist. ma tahaksin rääkida pagulaskriisist, sest see on tegelikult seotud ka sellega, mis toimub Ühendkuningriigis ja referendumi võimaliku tulemusega. ma arvan, et kui vaadata naaberriike nagu Türgi, Liibanon ja Jordaania, kes on väga palju inimesi vastu võtnud ja kellele on andnud, antud lubadusi Euroopa Liidu poolt rahastamise osas ja seda rahastust ei ole tagatud, siis see on tegelikult küsimus, mis väl-, väärib palju suuremat tähelepanu, sest tegelikult see on endaga kaasa ka toonud need negatiivsuse lained Euroopa Liidus. Ühendkuningriigist ma juba tegelikult rääkisin me ei peaks äh, sekkuma, aga meil on siiski õigus äh, rääkida sellest küsimusest. mina olen Iiri äh, liige, meil on piir Põhja-Iirimaaga ja me oleme vägagi huvitatud tulemusest ja soovime, et Ühendkuningriik jääks Euroopa Liitu. aitäh, järgmisena Nicola Caputo, palun üks minut. aitäh president. ülemkogul otsustati, et NATO jõud saadetakse Egeuse merele äh, turvalisust tagama ja et Frontex peaks tegema NATO-ga tihedamat koostööd ning samamoodi öeldi, et Euroopa Liit ja Türgi peaksid tegema koostööd selleks, et pagulaste voogusid vähendada. ja eks me nüüd siis näe, mis sellest saab ja kuidas tegevuskava rakendamist tagatakse, sest äh, mina kahtlen selles äh, tegevuskava peab tõesti toimima, muidu ka järgmine ülemkogu kukub läbi, mis tähendab brittide lahkumist, siis lahkumine oleks äh, õudsete tagajärgedega mitte ainult Euroopa Liidu jaoks, vaid ka Ühendkuningriigi jaoks. aga kui ülemkogu on midagi otsustanud, siis me peaksime kõik üheskoos äh, võitlema sellest, et Ühendkuningriik jääks Euroopa Liitu selleks, et Euroopat muuta ja Euroopat päästa. aitäh ja järgmisena kolleeg Marias, palun üks minut. aitäh, president türgid saadavad ikka veel äh, pagulasi äh, Kreeka poole, Jugoslaavia endine vabariik Makedoonia on juba piiri kinni pannud, nii et on ilmselge, et äh, meid äh, ähvardab väga suur katastroof äh, nende inimeste arv, kes jõuavad Kreekasse äh, tuleva, suureneb üha ja samal ajal ümberasustatud on ainult nelisada inimest ja inimesed soovivad tulla Kreekasse sellepärast, et nad loodavad, et neil on võimalik sealt edasi liikuda Saksamaa suunas ja nad äh, üritavad liikuda edasi ka Bulgaaria kaudu, nii et ainsaks võimaluseks on see, et Kreeka lahkub Schengenist selleks, et ta saaks kasutada oma sõjaväge ja mereväge öö, ähm, piiri, eriti just merepiiri kaitsmiseks ja meil tuleb Dublin kolm lõpetada just turvalisuse pärast. aitäh, järgmisena kolleeg Barandika Bilbao, palun üks minut. aitäh, president minu partei juba kolmekümnendatest aastatest võitleb Euroopa projekti eest ja sellepärast on meil kõhklusi selle kokkuleppe osas, millega Euroopa Liitu soovitakse kaitsta. tegemist on aga läbirääkimistega, mis olid üpris läbipaistmatud. me loodame, et seda dokumenti on võimalik parandada, et me saaksime sellise dokumendi, mis keskenduks nii Cameroni Ühendkuningriigi kui ka Euroopa siseprobleemidele Äh, Brüsselit süüdistatakse jälle, mm, äh, temast tehakse patuoinas siseriiklikele probleemidele. Euroopa lähenemist toetavad väga paljud riigid ja võib-olla sellepärast tuleks rääkida Inglismaa väljaastumisest, äh, mitte aga Ühendkuningriigi väljaastumisest. Inglismaa nimelt ei soovi jääda liikmeks, kui probleemid tekivad me peaksime siin rääkima ka nende rahvaste enesemääratlusõigusest, kellel ei ole oma riiki, mõtlen siin nii kõmbride, flaamide kui ka baskide ja katalaanide peale. aitäh ja järgmisena kolleeg Gonzales Penjas, palun üks minut. aitäh, president, kallid kolleegid. nädalavahetusel laupäeva hommikul ärkasime üles ja saime teada, et Ühendkuningriigiga on kokkulepe. see räägib väga palju Euroopast, mida me üles ehitame. me räägime kahekiiruselisest Euroopast. kriisi alguses sellest ainult räägiti, aga nüüd on see reaalsuseks muutunud Äh, kriisiabi, mida lõunapoolsetele riikidele ei antud, seda antakse nüüd teistele, sellepärast et nemad ähvardavad Euroopa projekti maha matta. ja need tingimused, millega ülemkogu oli nõus, toob endaga kaasa selle, et lõhed suurenevad veelgi. mitte ainult sissetulekulõhed, vaid ka kodanike õiguste lõhed sada kaheksakümmend tuhat Hispaania kodanikku on praegusel hetkel Ühendkuningriigis ja nendest saab teise klassi kodanikud, samal ajal aga on tegemist inimestega, kes aitavad kaasa Ühendkuningriigi toimimisele. ja see suvaline kokkulepe ei ole absoluutselt äh, kooskõlas Euroopa Liidu aluslepingutega, kus on kirjas artiklid, millega on keelatud eh, diskrimineerida teisi inimesi. täiesti võimatu on eh, siin ju läbirääkimisega rääkida. aitäh, järgmise Zoltan Paltso, palun üks minut. aitäh, president. ma tsiteeriksin sellest dokumendist, mis võeti vastu ülemkogul Ühendkuningriigi Euroopa Liidu äh, liikmesriikide suhted. liikmesriigid tunnistavad seda, et Ühendkuningriik ei soovi üha tihedamat, tihedamalt seotud liitu ja et see pannakse paika ka lepingutesse siis, kui lepinguid järgmine kord muudetakse. tegemist on väga tähtsa avaldusega kokkuleppes, see ei ole mitte ainult sümboolse tähtsusega, hilisemas õigusloomes kõik need seadused, kus räägitakse ühe tihedamalt seotud liidust, ei äh, kehti Ühendkuningriigi kohta, see tõstatab aga diskrimineerimise küsimuse. diskrimineerimisvastane võitlus on Euroopa Liidu põhiväärtuseks, mis tähendab seda, et tegelikult narritakse neid riike, kes on äh, rohkem äh, investeerinud meie ühtsusesse. aitäh! järgmine kolleeg, kui ta on kohal. tegemist ei ole suurepärase reformiga Euroopa Liidu tegevusele, nagu seda kavatseti, ka diplomaatilise võiduga, aga ülemkogu kokkulepe Ühendkuningriigi küsimuses aitab lihtsalt äh, rahustada mingeid mõningaid mureküsimusi, äh, mis on ühel liikmesriigil. loomulikult järeleandmised, äh, mida, mis mõjutavad uusi liikmesriike Äh, olid väärt seda ning Ühendkuningriik äh, Euroopa Liidus on rohkem väärt mõlemale osapoolele. Euroopa Liidu liikmesriigid ise ei ole oma majanduslike äh, finants ning julgeoleku e-, ülesannete kõrgusel. me, me ühiselt oleme tugevamad, aga see kokkulepe ei tohiks tekitada olukorda, kus teised riigid hakkavad samuti esitama omapoolseid äh, taotlusi oma pikaajalistele või lühiajalistele probleemidele. aitäh. Juan Fernando Lopez Aguilar, üks minut. suur tänu, juhataja. Äh, ülemkogu järeldused äh, Äh, on äh, nagu jällegi üks saavutus, äh, jällegi oleme olukorras, kus me peame, kus kokkuleppe heakskiitmine on parem kui tagasilükkamine, sest et viimane tooks kaasa Ühendkuningriigi lahkumise. aga jällegi tegemist on vastusega härra Cameroni nõudmistele, mille eesmärgiks oli toorisid ühendada. kahekümne kolmandal juunil küsitakse rahvalt, kas nad tahavad Euroopasse jääda või lahkuda aga olulisem on see, et meie menetluseeskirjadest ei ole kinni peetud, meie saame lihtsalt oma kummitempli sellele dokumendile alla panna. inimeste vaba liikumine on sätestatud meie aluslepingutes ja kui me ei kohtle samamoodi sisserändajaid Ühendkuningriigis samamoodi nagu Ühendkuningriigi kodanikke, ja kui rändepagulas, rändekriisiga seotud järeldusi ellu ei viida, siis probleemid ei kao kuskile, ümberpaigutamisega seotud probleemid ei kao ka kuskile. aitäh, üks minut, üks proua Tomašitš, palun. suur tänu. Äh, need avaldused, mida tehti pärast äh, ülemkogu läbirääkimisi, äh, panid meid mõtlema, et kõik on rahul selle kokkuleppega. aga Briti rahva reaktsioon näitab, et tegelikult on endiselt palju neid, kes kokkuleppega rahul pole. ja see näitab seda, et isegi siis, kui Ühendkuningriik jääb Euroopa perre, tuleb meil oma kogukonda reformida. föderaalne mudel, mida toetavad paljud Euroopa liidrid ning paljud selle koja liikmed, on aegunud ning ei vasta kaasaegse maailma vajadustele. meil on vaja poliitilise võimu suuremat tsentraliseerimist, lähenemist Euroopa ning maailma ning liikmesriikide tasandil. ärgem loogem endale mingisuguseid valekujutelmi, kui Ühendkuningriik jääb Euroopa Liitu, siis kriitikanooled praeguse Euroopa Liidu suhtes Ühendkuningriigi rahva poolt ei vaibu kuskil, ammuti äh, ei vaibu nende kriitika, kes tahavad koha pealt rohkem Euroopa Liitu reformida. Fontis το ότι η πολιτική της Κομισιόν... Suur tänu! proua juhataja, komisjoni poliitika on, on silmakirjalik ning rändeküsimuses on see silmakirjalik olnud kogu aeg, me teame seda. hiljutised otsused näitavad seda samuti. Te olete öelnud, et Euroopa Liidu lähenemist ei ole võimalik olnud ellu rakendada rändeküsimuses. mis on siis saanud kõikvõimsatest Euroopa Liidu institutsioonidest, kes suruvad ühte ja teist memorandumit ning kärpepoliitilisi meetmeid peale, kas tegemist on järsku samade institutsioonidega või mitte, äh, või olete nüüd kaotanud võime? tuhandeid äh, pagulasi on tulnud Kreekasse, nad on nüüd äh, piiridel enklaavid moodustanud ning neid tuleb juurde. ning mida te nüüd sellises olukorras ette võtate? Te püüate hakata Dublini määrust uuesti äh, ellu äratama. Kreeka kokkuleppe tulemusena näeme, kuidas NATO hakkab patrullima, patrullima ning äh, olukord muutub veelgi hullemaks. meie oleme sunnitud korraldama geopoliitilise ülestõusu. on asju, mida on võimalik Kreeka puhul teha ja paistab, et on ka asju, mida ei ole võimalik teha sõltuvalt sellest, millist Euroopat soovitakse parasjagu. Papadakis, ühe minuti. järgmisena kolleeg Papadakis, palus. aitäh. ärgem lollitagem iseennast just sellepärast, et ülg, ülemkogu äh, otsuseid äh, on ellu viidud, mitte sellepärast, et neid on rikutud, on äh, mitmed tuhanded jäänud Kreekasse toppima ja nüüd võetakse vastu oma järeldused, resolutsioonid, piirikontrollid äh,, äh, piiride sulgemised äh,, pagulaste piir, piirid äh, mono- ja, ja riigid saavad valida odavat tööjõudu. Äh. nüüd siis, äh, kui on saavutatud Kreeka kokkulepe, Kreeka valitsusega kokkulepe, siis NATO hunt hakkab Türgi provokatsioonidele takka kiitma, kui inimeste soove ei austada, siis oht ei kao kuskile, me peame aitama inimesi võidelda rassistide ja fašistide vastu ning kandma hoolt selle eest, et inimesed saaksid lõpuks jõuda oma lõppsihtpunkti riiki. Maria Spiraki für eine Minute aitäh, järgmisele kolleeg Perakis, palun. suur tänu, härra juhataja, komisjoni asepresident Dombrovskis, ühised tegevused peaksid olema meie juhtmõtteks, ainult ühiselt tegutsedes, ühiselt pingutades tuleme me hädaolukorrast välja nüüd on meile peale surutud ümberpaigutamise süsteem, mis sellega, sellest edasi saab, kas komisjon ütleb, et praegu ümberpaigutamist ei toimu, kas hakatakse rakendama sanktsioone, kas liikmesriigid, kes ei ole olnud oma ülesannete kõrgusel, jäävad ilma struktuurivahenditest näiteks? või äh, saavad nad lihtsalt ise tegutseda, nii nagu riigid äh, nagu Ungari, kas nad saavad äh, rahvusvahelist õigust rikkuda? kas riik nagu Türgi saab rahumeeles äh, rahvusvahelist õigust rikkuda? me ta-, äh, komisjon peab liikmesriikidele nende kohustusi meelde tuletama ilma igasuguste järeleandmistega. teate. Eh, um, I am sure I am not alone. Äh, ma ei ole vist üksi, kes ainus, kes tunneb muret äh, demokraatliku unionistliku erakonna äh, positsiooni pärast äh, Põhja-Iirimaal, nad on vastu Ühendkuningriigi rahvahääletusele, aga nad on unionistlik liidu erakond, kui Ühendkuningriik lahkub, siis tuleb Šotimaal uus rahvahääletus ja kui Šotimaa lahkub, siis Ühend, Ühendkuning-, kuningriigis siis ei ole mingisugust liitu, ei ole Union Jacki lippu, ei saa olla Union Jacki äh, lippu, kui ei kasutata St Andrewsi lippu. nii et äh, demokraatlik äh, unionistlik erakond, mõelge oma seisukohad läbi, kuidas te saate olla liidu äh, toetav erakond, kes äh, tegelikult toetab liidu vastu. palun muutke oma seisukohti. kes see on? Ja, Frau Morvay, ein, ein Geschäftsordnungspunkt? kas teil on kodukorda puudutav küsimus? Äh, mina soovisin samuti äh, vaba mikrofoni voorus sõna, ma äh, juba päris alguses andsin sellest märku ja ma tahaksin teada, millest lähtuvalt siis tegelikult sõna antakse. ja teine küsimus mulle oleks, et mis juhtub siin kojas siin, kui see seitsmesajast rohkem kui viiskümmend inimest kohale ilmuks ja samas äh, mitte kellelegi, kes meist on kohal, äh, ei, äh, ei anta sõna, kui meil on kohal ainult paarkümmend. proua Marve. proua Morvai, vaba mikrofoni vooru puhul on nii, et me üritame võimalikult paljudele inimestele sõna anda, aga me üritame ka arvestada fraktsiooni suurusega. suurtes fraktsioon, nendest andsin kõigile kolmel, kõikidest kolmele sõna, väikestest kahele ja mitteühinenutele nagu teie kolleegile Ungarist ja samamoodi veel ühele kolleegile mitteühinenute hulgast, ma arvan, et see on mõistetav, jah, te olite kolmas, kes sõna soovis saada mitteühinenute hulgast. vaba mikrofoni vooru ajal ma andsin kahele sõna, ma arvan, et mul tõesti õnnetus seda siin tõesti äh, võrdselt jagada. ja nüüd saab sõna volinik Dombrovskis. viimane avaldus siis komisjoni nimel uh,. Uh... aitäh, lugupeetud president, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud Ühendkuningriigiga läbipeetavad läbirääkimised. riigi ja valitsusjuhid leppisid kokku möödunud nädalal, et tuleb arvesse võtta peaminister Cameroni muresid ja nüüd on otsus äh, Briti rahva kätes. nagu ütles äh, president Juncker, kui selle referendumi tulemus on positiivne, siis komisjon koheselt teeb õigusloomealased ettepanekud äh, nii parlamendile kui ka nõukogule, et seda kokkulepet ellu rakendada pagulaste kriisi osas. Euroopa Komisjon teeb päeval ja ööl tööd selleks, et kriisiga toime tulla ja peatada pagulaste voolu Äh, lahendus saab olla ainult Euroopa-põhine lahendus, liikmesriigid peavad tegema omavahel koostööd ning ellu rakendama neid kokkuleppeid, mis on juba sõlmitud. niisiis äh, me näeme esimesi positiivseid märke, me oleme suutnud oma piire paremini kontrollida, kiirregistreerimiskeskuseid, meil on parem tagasisaatmise poliitika ning komisjon kavatseb tutvustada täiendavaid meetmeid ning olukorda täiendavalt parandada juba väga lühiajaliselt Äh, ühine tegevus meie välispartneritega on samuti äärmiselt oluline ning äh, kohtumised äh, Türgi ja Euroopa Liidu juhtide vahel seitsmendal märtsil on selles kontekstis äärmiselt olulised, nii et, et me peame reageerima koos, koordineeritud pagulaskriisiga, pagulaskriisile. aitäh! aitäh, härra volinik Dombrovskis, sellega on see arutelu lõppenud ning me ei